kahe tuhande viieteistkümne aasta mitteametliku kohtumise järeldused. ma tahaksin tervitada anda sõna nõukogu presidendile, aga ilmselt on ta veel teel siia täiskogu saali. aga kas teie, kui me alustame, anname härra Junkerile sõna, siis me põhjustame siin suure diplomaatilise kriisi ma ol-, oletan, et nõukogu esindaja jõuab siia äh, üsna peatselt. Herr Juncker, stimmt es eigentlich, dass Sie heute Morgen hier äh, jah, aga tore on, et te täna hommikul juba siin olete. Äh, härra Juncker ütleb, mind on viis korda Euroopa Parlamenti valitud, aga saatuse tahtel olen teistesse kohtadesse sattunud ich traue mir das auch zu. jah, nii ta on. Äh, jah, ja ma unistan ka sellest, et ma ühel päeval istun teie kohal, ütleb härra Juncker. härra äh, Schulz ütleb, et neid paralleele poleks vaja hakata tõmbama niisiis, kuna härra Tusk on äh, hõivatud, siis alustame seda päevakorrapunkti sellega, et annan sõna komisjoni presidendile. suur aitäh lugupeetud president, Euroopa Komisjonile teeb see ainult head, et me saame ülemkogu eh, presidendi asemel sõna võtta. jah, ma, ma ei tea, kas ta usaldab mulle selle sõnavõtu, aga ma siis alustan. lugupeetud president, me äh, tõesti kahekümne kolmandal septembril korraldasime ülemkogu äh, selleks, et arutada see äh, rände ja pagulaste teemat. Euroopa Komisjon Äh, on äh, juba maist saadik äh, väga intensiivselt selle teemaga tegelenud, valmistanud ette nõukogule ettepanekuid ja nüüd me oleme kasutanud aega, et neid ettepanekuid täiustada ning komisjon ja nõukogu mm, on kokku leppinud, et solidaarselt oleks võimalik Euroopas pagulasi jaotada ja äh, selleks oleme me siis nüüd saavutanud äh, sest et äh, lihtsalt vabatahtlikult ei olnud võimalik kogu, kokkulepet saavutada, tegemist on meie jaoks tõelise katastroofiga. Euroopa aluslepingud, nende mõte tuletab meile meelde, ja me oleme sellest siin ka rääkinud, et me peame kasutama ühenduse meetodit, tegime seda alguses nõukogus ei õnnestunud meil enamus saavutada ja siseministrid otsustasid, et tegemist on eh, institutsioonide vahelise teemaga ja institutsioonide vahelise koostöö on tõesti andnud häid märke. niisiis eh, tervi-, tahaksin tervitada Donald Tuski, eh, ülemkogu esindajat, et Donald, kas sa tahad sõna võtta või võin mina jätkata? mul on väga Eh, hea meel, et eh, nõukogu nii lahkelt minusse suhtub, olen talle selle eest tänulik eh, niisiis me tegime ettepanekud, kuidas lahendus leida, ühenduse meetodiga selle, sellest ei tulnud midagi väin-, välja ning me ei tahtnud laskuda vastastikesse süüdistustesse Äh, ning äh, üritasime leida siis sellise lahenduse, mida on võimalik ellu rakendada ja teha seda võimalikult kiiresti. me komisjonina oleme tegelenud siis äh, tõesti selle teemaga väga kiiresti kahekümne kolmandal septembril toimus ülemkogu, kus me pakkusime institutsioonidele välja siis eelarve, kahele eelarvepädevale institutsioonile oma ettepanekud Äh, nii kahe tuhande viieteistkümnendaks kui kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks teeme, äh, me äh, pakkusime siis välja summa kaheksasada miljonit eurot ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on veel kord öelnud, et, et langetab otsuse kiiresti juba viieteistkümnendal kuupäeval siis täiskogul Äh, tegemist on tõesti ühise ülesandega, mille me peame kõik ühiselt lahendama. Euroopa Parlament äh, on siis äh, heaks kiitnud komisjoni ettepaneku solidaarsuse põhimõtte alusel pagulasi jagada Äh, ja see peaks kohustama äh, ka nõukogu tegema sama. Äh, kujutage hetkeks ette, mis juhtub siis, kui nõukogu tühistab Euroopa Parlamendi otsuse. nii et, et ma olen teile tänulik, härra president, ja olen tänulik ka Euroopa Parlamendile selle eest, et te olete tegutsenud väga kiiresti Eh, samamoodi teete te ka eelarve küsimustes, sellepärast et neid summasid on vaja selleks, et suurendada Frontexi, eh, Europoli ja pagulaste tugi- ja seirekeskuse võimekust. me me oleme saatnud eh, ligemale kuussada ametnikku Euroopa Komisjonist selleks, et aidata Kreekal kaitsta välispiire ning saata siis välja niivõrd olulise hulga inimesi Kreekasse, me tegelikult kahekordistame nende ametnike arvu, kes eh, töötavad siis siseasjade peadirektoraadis ning ma loodan, et liikmesriigid tõesti meid toetavad ja tahaksin üles kutsuda neid liikmesriike, kes seda pole veel teinud, tegema seda, mida tegid sakslased, mida tegid austerlased ja mitmed teised liikmesriigid Eh, lugupeetud president Tusk ja ka teie ise, president ja mina, eh, ja oleme, kohtusime Türgi presidendi Erdoganiga. Türgi teeb tohutu suuri jõupingutusi, eh, sest Türgi on vastu võtnud kaks koma kaks miljonit pagulast Iraagist ja Süüriast põhiliselt ning on ilmselge, et meil on Türgit vaja selleks, et kaitsta oma välispiire ning komisjon teeb äh, kõik, mis tema võimuses selleks, et toetada Türgi Vabariiki. me ei saa keskenduda üksnes ainult oma siseasjadele me peame hoolitsema ka nende probleemide eest, mis eksisteerivad Euroopa Liidu äärealadel, Euroopa Liidu naabruses, tegemist on ühe ja sama probleemiga. Euroopa Liit ja Türgi peavad tegutsema ühiselt eh, ning peavad üksmeeles eh, ellu rakendama eh, vastuvõtu, kaitse ja järelmeetmete poliitikat, poliitikat, mis on suunatud nendele õnnetutele inimestele, kes tulevad meie juurde varjupaika otsima ma äh, kõnelesin äh, Türgi presidendiga, äh, tuginedes siis nõukogu presidendi ja parlamendi presidendi nõusolekule, kõnelesin memorandumist, mis puudutab Euroopa Liitu ja Türgit pagulaste küsimustes ja täna pärastlõunal kell kolm avalikustame ka selle dokumendi ja see on ka põhjus, miks ma seda praegu tutvustada ei saa, sellepärast et koos Türgi sõpradega oleme kokku leppinud, et teeme seda siis täna pärastlõunal kell kolm. niisiis, meil on vaja, et sada kuuskümmend tuhat asüülitaotlejat Kreekast jagatakse ära teiste liikmesriikide vahel. ma olen delegeerinud Äh, ma olen lähetanud Ateenasse siis äh, peadirektori, kes äh, vastutab Kreekast tõukefondidest, tegemist on härra Verveiniga, kes peab siis kohapeal läbirääkimisi Ähm, äh, Kreeka äh, poolt ellu rakendatavate programmide osas, olen sama teinud ka Türgi osas. Äh, täna hommikust alates on siis komisjoni kõrge esindaja kohal Ankaras selleks, et Türgiga selle plaani üksikasju läbi rääkida ning vastutavat volinikku äh, Äh, härra Timmermans, äh, ta ise seda veel ei tea, peab ka minema Türki äh, selleks, et pidada läbirääkimisi Türgi ministritega nende plaanide osas, mida me praegu Türgi valitsusega sõlmime. nii et, et selline ühine poliitika Euroopa ja Türgi vahel ei ole asi, mis puudutab ainult ametnikke ja kõrgeid vanemametnikke, minu arvates on tegemist teemaga, Äh, mida tuleb äh, ka poliitiliselt käsitleda. loomulikult äh, see poliitika läheb ka üht-teist maksma ma täheldan mõningase mure, ma jälgin mõningase mure ja huviga neid arutelusid, mis Euroopas toimuvad, et vaadata, kas need kulud, mis Äh, sellega kõige kaasnevad, kas äh, inimesed äh, saavad aru, et meil on vaja taastada stabiilsus ja jõu, ähm, jõukus, ähm, sest et jah, meie majanduses toimuvad arengud, mis võimaldaksid sellele sündmusele reageerida, aga ma ei tahaks, et me reageeriksime täiesti vastutustundetult, nii et, et komisjon praegu viib läbi põhjaliku analüüsi, vaadata, kas teatud riigid äh, võivad äh, siis äh, majanduskasvu ja stabiilsuspaktist kõrvale hiilida, me ei saa käituda kergemeelselt, me räägime täna tõesti seda palju läheb maksma pagulaste poliitika ja homme võib-olla räägime teistest asjadest, aga komisjon on valmis siiski Eh, kuulama sellel teemal igasuguseid ettepanekuid ja eh, härra eh, president, olen valmis vastama ka kõigile küsimustele, mis teil mulle on pärast seda, kui olen väga tähelepanelikult kuulanud ära ülemkogu presidendi, keda ma siin tervitan, aitäh. suur aitäh, lugupeetud komisjoni president ja nüüd saab sõna ülemkogu president härra Tusk tänan president kallid sõbrad igasuguse ühiskonna ja kogukonna jaoks äh, tuleb tõeline proovikivi kriisi ajal nii nagu me kontrollisime oma pankasid stressitestiga et on la- elu teinud meile Ähm, kriisiga, rändekriisiga, et panna meid proovile. ja sellest räägiti viimasel ülemkogul. Te teate selle ülemkogu tulemusi. lubage teiega jagada üldisemad mõtteid, arvestades seda, et kümne päeva pärast järgmine ülemkogu arutab sama probleemi. ajaloolised muutused ja ohud mis on muutunud mastaankseks, nõuavad meilt usku ja eneseväärikust ja seda igalt kogukonnalt, eriti nüüd, kui kogu maailm on suunanud tähelepanu Euroopale ja Euroopa reaktsioonile pagulaste voolule. Euroopat äh, kritiseeritakse üha rohkem ja meie sisemised vas-, vaidlused ja vastastikused süüdistused on ainult vesi meie vastaste veskile. peaaegu kõik Euroopas on liitunud kriitikute kooriga ja väga vähesed kaitsevad Euroopa head nime. ÜRO-s võib jääda mulje, et Euroopa on maailmas, on pagulaste jaoks kõige hullem koht uskuge mind, ma tundsin ennast isolatsioonis, kui ma üritasin Euroopa head mainet kaitsta ning veenda oma kuulajaid, et äh, tõde Euroopa kohta on hoopis teistsugune. sajad tuhanded pagulased tulevad Euroopasse teadmises, et meie liit ja meie kogukond on kõige avatum ja sallivam Äh, kus ikka veel täidetakse rahvusvahelisi standarde ja konventsioone ja Euroopas tunnevad ennast rahvast kõige turvalisemalt kui kuskil mujal. ärgem laskem Euroopas teha patuoinast meie omavaheliste vaidluste tõttu, millel pole piire. vastasel juhul varsti hakkavad teokraatid meile jutlust pidama, mida tähendab usuline sallivus, diktaatorid räägivad meile, mida tähendab demokraatia ja need, kes vastutavad selle massiivse väljarände eest, hakkavad meile jutustama, kuidas pagulasi kohelda. tõepoolest, ja tegelikult nad juba on alustanud sellega. on riike, mis põhimõtteliselt ei võta vastu üldse pagulasi, kuid on kõige kõvahäälsemad Euroopa äh, kriitikud, nõudes Euroopalt suuremat avatust. ja seetõttu me peame koos kaitsma oma head nime. lugupeetud parlamendiliikmed, äh, me pidevalt räägime solidaarsusest, kvootidest, suuremast abist pagulastele meie maal ja ja nende abi osutamist, kes jäävad väljaspool Euroopat asuvates riikides. kuid samas ei tohi unustada, et solidaarsus nõuab ka vastastikku austust ja arusaamist. liikmesriikide vahelise solidaarsuseta ei suuda me aidata teisi. see on meie ühine kohustus abistada pagulasi, samal ajal kaitstes Euroopa välispiire kõik peavad seda kohustust täitma. ja samal ei tohi, ei tohi kedagi, ühtegi inimest jätta selle koorma alla üksinda. niimoodi mõistan mina solidaarsust. me peame kinni pidama ühiselt kokku lepitud reeglitest. kui keegi väidab, et tal ei ole kavatsust Euroopa seadusandlusest kinni pidada, näiteks Dublini määrusest või kvootidest, siis ta õõnestab äh, solidaarsust meie ühenduses. eeskirjani pidamine tähendab alati seda, et me peame osaliselt ohverdama oma huve ja ma tahan pühendada need sõnad ungarlastele ja itaallastele, slovakkidele ja kreeklastele. Äh, vältigem illusioone. täna me saame loota ainult iseendale ja äh, lai maailm ei kavatse Euroopat aidata. väga paljud meie naabritest seisavad silmitsi suuremate probleemidega ja mõned vaatavad rahuloluga ähm, meie murede peale. meie jaoks pagulased moodustavad konkreetsed inimrühmad, isikuid, kes ootavad meilt abi. meid ümbritsevad aga sellised jõud kelle jaoks pagulaste laine on lihtsalt räpane äritegemine või äh, poliitilistes vaidlustes äh, äh, äs-, äs- ja sellest on saamas uus poliitilise surve avaldamise vorm. ja mõned nimetavad seda isegi uut liiki hübriidsõjaks, mille käigus rändajate sissevool on muutunud naabrite vahel vahendiks ja see tähendab seda, et me peame olema eriti vastutustundlikud ja tundlikud nende inimeste suundes. kallid kolleegid, te kõik tunnete sellised mõisted nagu eetika, vastutustunne ja seda Weberi, Max Weberi teostest. täna äh, vastutuse eetika nõuab meilt äärmuslike meetodite vältimist ja äärmuslike meetode all ma mõtlen nii äh, pagulaste vastast retoorikat ühelt poolt ja teiselt poolt kutsudes kõiki, kes soovivad tulla, vaatamata sellele, et meil ei ole võimalust kõikidele katust pakkuda. me peame mõistma, et miljonid võimalikud pagulased, sisserändajad unistavad Euroopast ja seda mitte ainult Süürias, äh, Aafrikas, Afganistanis, Pakistanis ja mujal. kõikide pagulaste jaoks lihtne juurdepääs Euroopasse, välispiiride puudumine, lisaks selle tere tulemast poliitikale äh, magnetiks, mis ligi tõmbab neid Euroopasse oma visiitide ajal piirkondadesse, olenemata sellest, kellega ma rääkisin, kas pagulastega Türgist, Jordaanias või Egiptuses, hoiatati meid ühe asja vastu. Assaadi režiimi potentsiaalne võit, mis on täna veelgi suurem võimalus, arvestades, et Venemaa on asunud ka sõjateele Süürias ja see toob kaasa uue põgenike voolu. eile äh, ka president Erdogan äh, esitas selle sõnumi. vastavalt Türgi hinnangulistele arvutustele umbes kolm miljonit võimalikku pagulast võivad tulla Alepost ja sellega no, piirnevatest aladel, piirnevatelt aladel. lugupeetud parlamendi liikmed, et eh, solidaarsust alati eh, tervitatakse, aga vastutustunnet ja talupojamõistust harva solidaarsuse teostamine on palju raskem ülesanne kui sellest jutustamine ja ma räägin seda oma aastatekümnete pikkuse kogemuse põhjal. seetõttu kutsun teid üles kõiki näitama vastutustunnet ja mõistlikku suhtumist. tänane esimene käsk on taastada kontroll Euroopa Liidu välispiiridel, see on paratamatu tingimus, et kuidagi ohjata äh, rändesurvet. Euroopa Parlamendis te kuulete ka, mida on selle kohta öelda Angela Merkelil ja Francois Hollandil. me teame, kui palju me sõltume nendest. selles kriidiolukorras on nad mõlemad üles näidanud väga moraalset suhtumist, mida me väga kõrgelt hindame. homme seisab neil ees veelgi raskem eksam mille eesmärgiks on kaitsta Euroopa ühendust ja selle välispiire. vastasel juhul nemad ja kõik meie vastutame selle eest, et meie sisepiiridel äh, ehitatakse jälle piire ja barjääre siin Euroopas. me peame lõpuks valjult ja selgelt välja ütlema, Euroopa ilma välispiirideta tähendab Euroopat ilma Schengenita Euroopa ilma välispiiride alaks hirmule eh, meie kõikide jaoks. ja see varem või hiljem eh, viib meid poliitilise katastroofi olukorda. mida ootavad tavainimesed poliitikutelt? eelkõige ähm, otsusekindlust, eh, tõhusat tegutsemist. kui äh, põhivoolu poliitikud, juhid seda ei mõista, siis hakkavad inimesed otsima teisi juhte, radikaalseid, kes ei vali vahendeid, sest inimesed ootavad oma juhidelt eelkõige selle, et tagatakse kord ja turvalisus nende kogukondades. M-kumb, kas me suudame selle väljakutsele vastu seista või teised asendavad meid ja äh, nende äh, võimalike inimeste järjekord on üsna pikk, kuid praegu äh, me saame selle veel peatada ja see kõik sõltub meist. tänan. Vielen Dank, Herr Tusk aitäh, äh, Tusk, selle sõnavõtu eest ja nüüd saab sõna Rahvapartei esindaja härra Veeber. Äh, president, lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaksin ülemkogu presidenti tänada, tegemist on esimese korraga, kui mitteametliku kohtumise järel tullakse Euroopa Parlamenti aru, aru andma ja toimub arutelu ja selle eest olen ma tõesti tänulik Äh, inimesed tunnevad ennast ebakindlalt, äh, seda me tunneme kõik seoses rändeküsimusega ja ka äh, mine, meie fraktsioonis me leiame, et me peame näitama inimesele, me suudame selles probleemis vastuseid leida Ehm, me oleme juba pool aastat, kolmveerand äh, aastat äh, mõelnud sellele, et kuidas Vahemerele saata Euroopa laevu, äh, näiteks Saksa laevu, Briti laevu, et seal koos maltalastega inimelusid päästa, samuti oleme välja töötanud jagamismeetodi, kuidas ära jagada sada kuuskümmend tuhat pagulast, nii et, et me solidaarsust ka praktikas saame rakendada. ja nüüd sügisel Äh, on tõesti vaja seal tegutsevatele jõududele anda väga jõuline äh, mandaat, et riigid siiski vastutaksid selle eest, mis seal toimub ja mitte keegi teine. ja väga tore on, et ülemkogul õnnestus äh, siis ka saavu-, leida rohkem raha just nimelt selleks, et pagulaste abistamist korraldada Äh, väga oluline on, et me räägiksime äh, ka äh, edusammudest ja mitte ainult probleemidest. niimoodi taastame inimeste usalduse meisse. teiseks tahaksin ma öelda, et väga paljud küsimused on veel lahendamata. meie fraktsiooni poolt me ei ole vaja uusi ideesid, meil on vaja olemasolevaid ideesid ellu rakendada komisjon on välja pakkunud paketi, eh, mis näitab suunda, kuhu tuleb mine, minna ning Euroopa Parlament on eh, valmis eh, tegutsema selle paketiga ja ka komisjon Jean-Claude Junckeri juhtimisel. jah, me peame kaitsma välispiire ja mitte sellest kaitsmisest ainult kõnelema kaks eh, kolmandikku eh, pagulastest tegelikult saadetakse Euroopast tagasi ja me peame nad tõesti ka tagasi saatma, mitte ainult sellest kõnelema Ähm, jah, äh, kõik need ettepanekud, äh, mis on tehtud, äh, peavad, mis komisjon on sõlminud kolmandate riikidega, kõik need kokkulepped tuleb ka ellu rakendada, neist ei tohi ainult kõnelda. ja tahaksin spetsiaalselt mainida ka Türgit, sest et eile kõneldi presi-, toimusid kõnelused president Erdoganiga, Türgi on turvaline päritoluriik Äh, ja me peame tõesti Türgit toetama ka rahaliselt, et ta pagulastega toime tulema, aga samas me peame selgelt välja ütlema ka seda, äh, me peame Türgile, et Türgile tuleb meelde tuletada ka põhimõtteid. Äh, Türgi on Euroopa Liidu kandidaat ja seega tuleks ähm, ka Türgil kinni pidada nendest põhimõtetest, mis puudutavad pagulastega ümberkäimist, samuti peaks Türgi lähtuma rahvusvahelisest õigusest kurdide probleemiga Äh, kui ta taha, äh, kui ta tahab olla meie partner jah, äh, me rääkisime väljakutsetest ja nende väljakutsete juures peame orienteeruma inimestele. üks lähtepunkt meie jaoks on need, Euroopa on humanitaarsusel põhinev kontinent ja ma arvan, et me oleme uhked oma põhiväärtuste üle ning Äh, Angela Merkel on öelnud, et meie Euroopa kui suurim manner suudame äh, äh, probleemi lahendada. jah, need pagulased tulevad siia, aga Euroopa, nad ei saa, neil ei saa Äh, lubada lihtsalt valida välja selle riigi, kuhu nad äh, minna tahavad, nad peavad ennast registreerima, nad tuleb integreerida meie ühiskonda ja see tuleb ka inimestele selgelt välja öelda ning kolmandaks, riik peab seadused maksma panema äh, ma olen teile, härra ülemkogu president, tänulik selle eest, mis te kõnelesite välispiiride tugevdamisest Eh, Euroopa peab kontrollima oma piire ja otsustama, kes sellele mandrile tuleb ja kes siit välja saade, saadetakse, meil on vaja selleks tehnilisi meetmeid, eh, seadused tuleb maksma panna eh, ning me peame suutma oma mandri eest hoolitseda, ehm, siis usaldavad meid ka meie kodanikud, meie sõnum Rahvapartei poolt on, et mitte enam uusi ideesid genereerida, vaid neid juba ellu rakendada, mis meil on, aitäh! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna nüüd härra Pitella. president, si-. suur tänu teile, härra president. Te, härra Vebril on õigus. vähesed oleksid neid eh, tulemusi suutnud uskuda, meiegi poleks siis suutnud parlamendis. Euroopa komisjonile ütlesime samu sõnu ju tegelikult juba kevadel ning kokkuvõttes hakkas asi kuju võtma alles septembris, pole ka kõige halvem. Euroopa institutsioonid peavad suutma reageerida kiiresti. väga hea, härra Tusk, kui edasi liigume. ja sooviksin olla eelkõige eurooplane, sooviksin eelkõige kaitsta inimõigusi ma ei taha olla mingisugune kuri karu lihtsalt sellepärast, et eh, eh, ei soovi vastu võtta eh, migrante. peame tegutsema kiiresti, peame tegutsema otsustavalt, kiirregistreerimiskeskused ning välja saadetavate kiire eemaldamine Euroopa territooriumilt, samuti tihenenud suhted Türgi ja Liibanoniga, kõik see veenab mind selles, et tegutseda tuleb, ärgem jagagem vastutust äh, ebaühtlaselt, üritame juba nende halbade uudiste, üritame need halvad uudised juba selja taha jätta Eh, ning vihkamine, nälg, sõjad, konfliktid, see kõik on halb, see näitab, kui raske on lahendada oma probleeme. probleeme saab lahendada siis, kui ollakse positiivsed. peame selle faasi selja taha jätma, peame leidma uue eh, faasi, mis eh, ei ohusta Euroopa hinge. aitäh, härra Pitella ja nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Legutko uh,. Uh, high... suur tänu. ÜRO pagulaste ülemvolinik ütleks, et iga päev jõuab Euroopasse kaheksa tuhat äh, pagulast äh, ning härra Tusk rääkis äh, miljonist lähikuudel, kui need arvud on kas või osaliselt õiged, siis on ilmselge, et komisjoni ja nõukogu senine tegevus äh, on äh, vähem kui rahuldav. see on äh, lihtsalt mingisugune plaaster, aga mitte rahuldav tulemus, nagu ikka kasutame segast ja segadusse ajavat keelt. me kasutame ähvardusi ja noomitusi nende suhtes, kes nõus pole, me vaatame üle seadustest, mille oleme ise paika pannud humanitaarsed väited segaduses klim- eh,, eh, muu sellisega, väites näiteks eh, härra Timmermans, et eh, ümberjaotussüsteem on meie kõigi jaoks hea. meil on siin kuulnud ka ähvardusi, väljapressimist eh, ja eurokeelt kõigepealt kutsutakse immigrante siia, siis jälle aetakse tagasi, Schengeni eh, reeglid kaotati ära, jõustati jälle kui see kohutav segadus on näide sellest, mis seisus praegu Euroopa Liit praegu on, siis aidaku meid Jumal. kuid äh, me ei ole mõelnud äh, tuleviku peale, mismoodi need äh, asjad lõpevad Eh, räägitakse praegu nõukogu poolt sotsiaalsetest kriteeriumitest, mis tuleks arvesse võtta. Eh, kas see, eh, ka see mõjub mõistlikult, kuid Euroopas ei ole sellist mm, süsteemi, mis suudaks adekvaatselt migratsiooniküsimused lahendada. seega arvan, et erilist lootust ratsionaalseks aruteluks ei ole. minu ennustus on see, et et asi jätkub samas vaenus aina edasi. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Verhofstadt. aitäh, uh, aitäh, president uh, härra Tusk, tahaksin otse välja öelda, et mul on nõukogust üha rohkem kõrini, mitte teist isiklikult, aga Äh, sellest institutsioonist, mida te esindate. ja miks ma seda ütlen, sellepärast et kõigepealt on läinud väga palju aega äh, selleks, äh, et korraldada mitteametlik kohtumine, sellepärast et see kriis ei alanud ju paar päeva ega paar nädalat tagasi, siis selle koht, tippkohtumise tulemuseks oli üheleheküljeline tekst, Äh, see on ülemkogu äh, mitteametliku kohtumise tulemus äh, kõige olulisema kriisi kohta, mis Euroopal viimase aastakümne jooksul on tegemist on pagulaste kriisiga, mida me kunagi pole näinud, meil on üks lehekülg teksti, mis kordab neid otsuseid, mida siseministrid juba on langetanud pagulaste kohta ja siis lihtsalt pakutakse siin välja natuke ka täiendavaid summasid. kolleegid, ma küsin endilt, meilt kui paljud inimesed Süürias peavad surema ja kui paljud inimesed Süüriast peavad Euroopasse põgenema, enne kui ülemkogu äh, rakendab kõikehõlmavat globaalset lähenemist pagulaste kriisile mida komisjon muide on välja pakkunud. asi ei ole selles, et teil ei oleks mingeid ettepanekuid. mõni tund enne ülemkogu toimumist otsustas, eh, langetas Euroopa Komisjon otsuse eh, üldise paketi osas, seal nähti ette ka uus Euroopa asüülisüsteem, eh, uus Euroopa rändepakett, millega luuakse Euroopas ühtse, ühtne süsteem ja mitte kakskümmend kaheksa süsteemi, sinise kaardi süsteem ja võib-olla kõige olulisem asi, Äh, seal nähti ette ka äh, Euroopa piirivalve loomise, loomist ja muide, härra Tusk, äh, siseministrid üheteistkümnendal septembril keeldusid seda oma järeldustesse panema, nad ei ole seda arutanud nii et, et mina küsin, et mida on vaja, miks ei ole võimalik, et ülemkogu Äh, tippkohtumisel ei saa langetada otsust komisjoni poolt välja pakutud paketi osas. parlament juba on seda teinud, nii et see oleks minu küsimus, mis ju-, mis toimub? miks äh, ülemkogu ei saa äh, jagu oma erimeelsustest ning minu ettepanek on väga selge, härra president, ma arvan, et me peaksime tegutsema kiiresti komisjoni ettepanekute osas, nii kiiresti kui võimalik ja siis teiseks, minu ettepanek äh, puudutab ka Euroopa Liidu välispiire, konflikt Süürias, kas ei oleks aeg, et Euroopa Liit, teie ülemkogu, teie härra Tusk ja proua Mogherini äh, tulete välja mingi algatusega, meid tõrjutakse praegu välja, venelased tegutsevad, peamiselt pommitavad pommitavad tsiviilelanikke, Süüria kodanikke ning äh, viimaseid äh, järele jäänud äh, vabadusvõitlejaid, neid ei ole enam palju, aga nad on praegu tõesti venelaste pommirahe all nii et, et kas ei oleks aeg, et meie tegutseksime me äh, millegiga, et, et meie, meie teeksime mitte midagi venelased või ameeriklased ne,, nemad äh, tegutsevad Süürias ja meie kannatame nende tegevuse tagajärgede tõttu ja meil Euroopa tasandil mingeid algatusi hetkel ei ole Äh, meil on neis äh, kolm erinevat arvamust nõukogus selles osas, mida teha. nii et, et tulge välja mingi algatusega, äh, tippkohtumised, kakskümmend kaheksa kahepoolset kohtumist, andke proua Mogherinile mandaat ja kehtestage lennukeelutsoon, sellepärast et praegune olukord on hullumeelne, jah, inimesed ütlevad, et ei ole võimalik, selleks on vaja ÜRO mandaati Eh, selleks, et Süüria kodanikke pommitada, mandaati vaja ei ole ÜRO-lt, aga selleks, et Süüria kodanikke kaitsta, on korras, see on täiesti hullumeelne olukord. ning eh, lõpetuseks eh, meil on vaja ka uut doonorriikide konverentsi, meil ei ole pagulaslaagrite jaoks piisavalt raha. nii et, et härra Tusk, ma tõesti loodan teie peale, kui kakskümmend kaheksa riigijuhti ei suuda seda probleemi lahendada, nad esindavad ainult oma riiki. Teie esindate kogu mandrit ja käituge selle ülesande vääriliselt. aitäh. ja kuue fraktsiooni nimel saab nüüd sõna Pablo Iglesias. Iglesias härra Iglesias? Okay. teda ei ole, siis ja nüüd saab siis äh, sõna, kuidas palun? kas, kas äh, härra Blanco võtab sõna selle asemel, palun? härra president Euroopa Parlamendi kohustus on olla arutelu ning ma ahetsen äärmiselt sügavalt, et härra Iglesiast ei ole praegusel hetkel kohal, sest äh, kes äh, õigel ajal kohal ei ole, sellest ei ole midagi head oodata. Er hästi, äh, nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Lamberts. Monsieur le Président Tusk, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. härra Tusk, kuulasin teid suure tähelepanuga ning teil on tõesti õigus Äh, te, meie kui eurooplased peame olema uhked selle üle, me oleme Euroopas üles ehitanud, teil on õigus. on tõsi ka see, et Euroopa Liit pole täiuslik. on tõsi, et meie õigusriik äh, on endiselt alles pooleli. tõsi on ka see, et demokraatiad on liialt aeglased ning peame ennast tagasi sundima. meie jõukust on võimalik jagada, aga olgu, kuidas on, ma ikkagi tahaksin pigem elada siin kui kusagil mujal. kui äh, Eh, paljud eh, põgenikud, eh, asüülitaotlejad ja palju on neid, kes soovivad asüüli taotleda Euroopa Liidus. väga paljud diktatuurid, teokraatiad näitavad meile demokraatias õppetundi, nad näitavad meile, kuidas õnnetuid vastu võtta. kuid konstateerin seda, härra Tusk, et enamus riike, millele te viitate, kui te seda, sellest räägite, on enamasti äh, Euroopa Liidu liitlased. ning ma sooviksin, sooviksin, et te ütleksite neile riikidele kõike seda, mida te meile ütlesite. sooviksin, et kui te kohtute härra Erdoganiga, eh, siis eh, kui eh, ta mõtleks meie peale siis, kui ta surub alla ajakirjandust, õigussüsteemi, kui ta peab sõda omaenda koduriigis. sest siis ma panen tähele, et need küsimused üldse ei tule kõne alla, seega kutsun teid üles et oleks pisut tagasihoidlikum. isegi kui teil on õigus, peame olema uhked selle üle, et oleme eurooplased. ütlesite ka seda, et äärmus, äärmustest tuleb hoiduda, olen täiega taaskord nõus. lubage teile kahte arvu mainida. Euroopa Liit äh, on kakskümmend kolm koma seitse protsenti SKP-st maailmas ehk veerand maailma rikkusest kuuskümmend seitse tuhat äh, pagulast, äh, keda komisjon oli valmis äh, ähm, vastu võtma see ja need kuuskümmend seitse tuhat on kolm, null koma kaks protsenti maailma pagelikest, pagenikest, nii et see praegusel hetkel ei näita sugugi, et meie uksed oleks pärani lahti. Euroopa Liit saab selleski valdkonnas paremini tegutseda, nüüd tahaksin teid üles kutsuda, et Te järgiksite komisjoni suuniseid, kuulasime härra Timmermansi ja härra äh, Junckerit korduvalt siin äh, ning paluge liikmesriike, et võtaks vastu äh, pidev põgenike jaotamise süsteem. olen kuulnud, kuidas te ise räägite sellest, kuidas luua Euroopas legaalseid ligipääsuvõimalusi et eh, inimkaubitsemise mõrvalik tegevus lõpeks. on vaja Euroopa asüülipoliitikat, selles osas on võimalik teha suuri edusamme, mõned neist on juba tehtud nõukogu poolt, see on aga alles algus, nii et jätkake palun samas vaimus edasi, aitäh. EFTD. EFTD fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Castaldo. suur tänu, president avameelselt rääkides, olles ära kuulanud eh, mitteametliku ülemkogu tulemused, olen ma hämmastunud. mu suu vajus lahti, mm, tuhanded eh, sisserändajad on surma saanud ja mõned tuhanded on ümber asustatud ja tundub, et te hinda, alahindate neid suuri kulutusi äh,, seoses reisimisega, äh, ohuga elule nende inimeste puhul. Need inimesed on tõesti sattunud hätta. väga püüa, püüavad leida kõrvalteid, äh, ei registreeri ennast, üritavad äh, tungida läbi žiletteravate tarade ja nagu Budapestis Äh, kus on ehitatud ära äh, Ungari ja naaberriigi vahel. see toob kaasa sisebarjääride tekke. nii see on ja see on samuti ohuks meie stabiilsusele ja solidaarsusele. ja kõik on see toodud valimiste altarile ohvriks. kui me räägime Türgist ja räägime, et me peame äh, neid meelitama, unustama kurdide kannatused, siis mida see tähendab, me ehitame ühe müüri teise järel Äh, muudatusi on võimalik ellu viia, on võimalik luua humanitaarkoridorid, on võimalik tegeleda ebaseaduslike sisserändajatega, on võimalik üle vaadata Dublini määruse. palju selleks aega läheb? me peame tegema lõpu äh, ka kaubanduses toimuvale survele, kliimamuutustele, me peame tegema järjepidevalt õigeid valikuid ja seda tuleb kõike hoolikalt läbi mõelda ja sellest sõltub ka meie maine, härra äh, Tusk tuleb võita. ENF fraktsiooni nimel nüüd härra Aljo. lugupeetud president, aitäh, kallid kolleegid meil äh, mõne nädala eest nägime kohutavat äh, fotot. jah, äh, paljud riigid seisavad silmitsi pagulaste kriisiga. me peame aitama neid riike, kes on Euroopa Liidu välispiiril, itaallased, ungarlased me ei tohiks äh, häbimärgistada Ungarit ja härra Orbanit, äh, kes äh, on üritanud midagi ära teha, samas kui nõukogus valitsevad erimeelsused, mõelgem Austriale, mis mitme nädalaga on vastu, minevikus võttis vastu inimesi, kes põgenesid kommunismi eest, samas Euroopa ei suutnud jälle mitte ühtegi otsust langetada Äh, äh, muide, me näeme praegu teie varasemate vigade tulemusel, te tahasite, äh, härra Bush tahtis luua uut maailmakorda ja see ongi nüüd toonud uue maailmakorra Iraagis, Süürias, Liibüas, Egiptuses, kus leiavad aset kohutavad inimtragöödiad, kus sajad inimesed ka, tuhanded inimesed kaotavad iga päev, päev elu. Euroopa süsteem ei toimi, meie süsteem on halvatud, see on kivistunud. kindral de Gaulle ütles, et tegeli-, tegelikult suudavad midagi midagi teha ainult riigid, usaldage riike, nende suveräänsust ja näete, et kõik oleks palju tõhusam. Äh, ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra Papadakis. με τις αποφάσεις της Συνόδου η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί... Tänu president Euroopa Ülemkogu järeldused tähendavad seda, et Euroopa on otsustanud, et väga paljud sisserändajad ja pagulased jäävad eh, sellele rindejoonele, eh, mis on loodud NATO ja teiste imperialistlike jõudude vahel nende konkurentsi tulemusena ja suurte ettevõtjate võitluse vahel tõttu. Need pagulased, eh, kellel õnnestus inimkaubitsejate abil jõuda registreerimiskeskustesse, on välja valitud ja ainult need valiti, kes pakuvad huvi need kapitalistlikele turgudele Euroopas ja teised aga deporteeritakse, saadetakse tagasi. samal meil on Dublini määrus ja teised mehhanismid Euroopas, mida tugevdatakse, siired, eh, kiirsekkumismeeskonnad, eh, eh, samal ajal paljud inimesed surevad äh, ah, nii-öelda rindejoonel Kreekas ja mujal. seega Kreeka kommunistlik partei kutsub üles, rahvaid üles näitama solidaarsust pagulaste ja sisserändajate suhtes. pagulasi ja sisserändajaid tuleks äh, riiki sisenemise punktist äh, transportima nende lõppsihtpunkti Euroopa Liidus ja ÜRO riikides. härra Gonzales Pons migratsioon on suur probleem Euroopa jaoks järgmise kahekümne aasta jaoks, sellepärast on meil vaja ühtset immigratsiooni pagulaspoliitikat, mis võtaks eelkõige eh, eesmärgiks abistada eh, hädas olevaid inimesi ja kaotaks ära illegaalse immigratsiooni Euroopas. samuti tuleb ka turvata meie välispiire, meie sisepiirid ei tohi tagasi tulla, see eh, rõhutab ju riikidevahelist solidaarsust, see rõhutab äh, ka vajadust transiitriigi aidata ja lõpuks on vaja ka identifitseerida kõik need, kes tulevad Euroopa Liitu, nagu on identifitseeritud kõik need, kes Euroopa Liidus elavad, et nad võiks saada abi, et nad võiks saada meie solidaarsuse näiteid ja mis aitaks garanteerida meie kõigi julgeolekut. meil on vaja ühtset poliitikat, et garanteerida sellist tulevikku, mis ei ole kerge, sest asi ei puuduta Süüriat, sest pärast Süüriat äh, tuleb äh, pagulasi veel ka mujalt talv hakkab lähenema, nagu ütles eelmine kord äh, härra Timmermans, kui talv käes on, tuleb äh, ähm, äh, tuleb, tuleb vähem migrante, sest nad ei saa enam üle mere tulla. Need ei tule enam uudistest ja neid me ei näe neid enam uudistes ja see tähendab seda, et tekib arvamus, et immigrante enam ei ole, see on suur viga, me ei tohi seda endale lubada, me ei ta-, saa probleemi edasi lükata, muidu see muutub talumatuks järgmisel kevadel, meetmed on olemas, Härje Tusk, tehke palun nii, et liikmesriigid neid eh, oma, oma kohustusi täidaks, kui teame, mida teha, on õige aeg ette jõudnud sõnade tegemine lõpetada ja hakata tegutsema sotsiaaldemokraatide fraktsioonist nüüd proua Fajon. aitäh, president äh, oli vaja sadu tuhandeid pagulasi Euroopas, et Euroopa ärkaks. Äh, kokkulepe pagulaste ümberjagamiseks, mis Brüsselis heaks kiideti, ja ka teised meetmed on positiivne signaal. aga ma usun, et praegune olukord on ka oluliseks katsumuseks Äh, see paneb proovile äh, mitte Euroopa Liidu eksisteerimise, vaid Euroopa Liidu tulevase arengu, selle suuna, kuhu Euroopa Liit liigub, äh, selleks, et olla konkurentsivõimeline, selleks, et olla ligitõmbav. eelseisvad kuud näitavad, kuidas liikmesriigid rändeprobleemidega tegelikkuses toime tulevad siis saab selgeks, millised liikmesriigid järgivad Euroopa integratsiooni põhimõtteid ja mis, millised liikmesriigid lihtsalt kerget kasu loodavad ma äh, külastasin Sloveenia pagulaste vastuvõtukeskuseid, Sloveenia on äh, pagulaste vastuvõtuks hästi valmis ja on pagulaste eest hoolitsenud Äh, Euroopad ootavad eelseisvatel aastatel ees muutused, äh, aga äh, sisserändajad ei ole nende muutuste põhjuseks, otse vastupidi. ma usun, et sisserändajad saavad leevendada demograafilisi probleeme, kui me rännet korralikult haldame. meil on vaja siduvaid meetmeid selleks, et toimuks solidaarsus, me ei taha taastada piire oma riikide vahel. Sloveenia rahvas ei taha Äh, olla teistest taradega ära lõigatud, äh, nii nagu äh, juhtus näiteks Ungari piiril. see tekitas väga palju vastakaid tundeid, me ei soovi uusi pingeid ja uusi lõhesid Lääne-Balkanil piiride sulgemine on põhjustanud suurt majanduslikku kahju ning tekitanud inimestes hirmu, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Tsiile ECR fraktsioonist. aitäh. Äh, äh, äh, president, tahaksin tänada ülemkogu presidenti väga avatud sõnavõtu eest. tõepoolest, me elame praegu Äh, äh, erilisel ajal ja me peame panema rohkem rõhku välispiiride kaitsele. Euroopa Komisjoni ettepanek, milles rõhutatakse kohustuslike pagulaste ümberjagamise kvootide kehtestamist, on tekitanud kodanikes ebaus-, äh, usaldamatust Euroopa institutsioonide vastu, on tekitanud lõhesid meie ühiskonnas ja me näeme ka, et ka pagulased ei ole olukorraga rahul Eh, eh, nende integreerimine Euroopa ühiskonda pole tagatud, eh, see põhjustab diskrimineerimist ja tahaksin, et komisjoni president vastaks sellele, sellele küsimusele, kes peaks suutma reageerida olukorrale Kataloonias. aitäh ja nüüd saab sõna proua Keller üheks minutiks, palun äh, jah, me peame kõnelema edusammudest, aga ärgem unustagem, et sada kuuskümmend tuhat pagulast äh, on vaja endiselt ümber jagada ja me oleme saanud natukene raha juurde, eks, äh, kuigi me oleme juba aastaid rohkem raha jõudnud, nii et, et need edusammud, mis meil on, on väga väikesed ja tulevad jupikaupa kui, millal nõukogu otsustab lõpuks tagada pagulastele legaalseid sisserändevõimalusi, eh, kus eh, on otsused reformida põhjalikult Dublini süsteemi eh, selles, sellega ei tegelda, selle asemel on liikmesriigid otsustanud, et selle probleemi peaksid tegelema, tegelikult lahendama teised riigid, teised inimesed. ja me oleme praegu sõlminud väga ohtliku kokkuleppe Türgiga Erdogan eh, hoolitseb pagulaste eest, hoolitseb selle eest, et nad Euroopasse ei tule ja siis me ei kritiseeri teda selle eest eh, pressivabaduse ja kurdide küsimust. Eh, härra Tusk, see ei ole selline Euroopa, mille üle me võiksime uhked olla, aitäh. nüüd härra Paksas üheks minutiks. aitäh, president, kolleegid Äh, äh, rahaline toetus, äh, kas see aitab kriisi lahendada, ma ei usu, siiamaani Euroopa inimesed pole näinud mingeid konkreetseid tulemusi, mis aitaks võidelda selle probleemi algpõhjustega. kui me tegeleme tagajärgedega, siis see tähendab seda, et pagulaste ümberjaotamise süsteem ei ole päris see, mida me vajame, me peame paremini hoolitsema oma välispiiride eest Äh, need riigid, kes üritavad oma välisriiki kaitsta, neid nimetatakse Euroopa vaenlasteks, see on otsene sekkumine nende riikide suveräänsusesse ja sõltumatusesse. pagulaste laine on tulevase kriisi alguseks, me ei saa selle kriisiga korrali-, me saame selle kriisiga korralikult võidelda, kui me oleme otsusekindlad, kui meil on kindlad põhimõtted Euroopa ei oma kedagi, me oleme külalistele avatud, aga need, kes meie uksele eh, koputavad eh, ja mitte avatud neile, kes aknast sisse üritavad ronida, me peame oma kodu kaitsma. aitäh ja nüüd saab sõna härra eh, härra Pask, Paksas, teile on esitatud sinise kaardi küsimus härra Coburni poolt, palun. aitäh Äh, nõu-, nõukogu istungist saadik äh, äh, tõstatub küsimus, et sama küsimus, mis siis, kui me rääkisime majandusest, rääkisime Kreeka pääsusest, nüüd näeme ka, et pagulaste küsimus on täielikult läbi kukkunud ja kogu see Euroopa Liidu ülesehitus on kokku kuhtunud miljonid inimesed on hakanud Euroopa poole tulema ja kui äh, kõik, kõik tahaksid siia tulema, siis äh, ma ei, ma, ma ei tea, minu meelest on ju normaalne, et liikmesriigid kaitsevad oma suveräänsust. ja nüüd äh, oleme me olukorras, kus meil, meid lihtsalt šantažeeritakse, kus äh, Äh, ja probleem sellega ei lahene. Äh, ma arvan, et selleks, et probleeme lahendada, peame me kõigepealt võitlema islamiriigiga ja mina tervitan seda, mida venelased ja ameeriklased üritasid ühiselt teha. Äh, meil on vaja luua turvalised tsoonid Araabia maailmas, Aafrikas, kus inimesed saaksid olla ja meil on mm, Äh, tõesti neid tsoone vaja selleks, et neid inimesi aidata, neid kaitsta äh, aga me ei pea neid kõiki Euroopasse tooma, nagu äh, konservatiivid, sotsiaaldemokraadid või rohelised tahavad, see asi lihtsalt ei toimi, aitäh. aitäh ja nüüd härra Kolnis. Euroopa äh, mitte liidu nõukogu otsustas vastu võtta sada kakskümmend tuhat äh, põgenikku, keda äh, nimetatakse äh, ametlikult poliitilisteks põgenikeks, mõne kohta võib-olla see koht kehtib, enamuste kohta aga ei kehti, sooviksin rääkida kahest tõelisest poliitilisest pagulasest, kahest tõelisest poliitilisest pagulasest, kellele Euroopa ei anna asüüli eh, ja kes saadetakse vast- või kelleks on ohus, kõigepealt Julian Assange ja Edward Snowden. Edward Snowden oli see, kes paljastas Ameerika Ühendriikide luureprogrammi, mis oli täiesti illegaalsed, konstitutsioonivastased, eh, mis tegutsesid meie kahjuks. Edward Snowden sai eh, asüüli kõigest Moskvas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Itaalia, Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Sul-, sulgesid äh, äh, Evo Moralese äh, lennukile oma lennuruumi ning Julia Assange on samuti, Assange on samuti endiselt Ecuadori saatkonnas Eh, mida vai- varja- mida kontrollib iga päev või mida valvab iga päev siis eh, Scotland Yard häbi sellisele Euroopale kes on alandlik kes eh, lömitab vabadust Snowdenile vabandus ka Assange'ile tänan järgmisena saab sõna härra Olbricht pooleteiseks minutiks suur tänu teile president meie ees äh, on Euroopas tohutud väljakutsed. see, mis te siin ütlesite, see, kuidas te seda ütlesite, näitab, äh, kui tõsine see probleem on. meie, rahvasaadikud, saame aru, et olukord on eriti keeruline äh, Euroopa Ülemkogus endas. see on meie jaoks sõnum selle kohta, et midagi tuleb muuta selles, kuidas Euroopa Liit toimib Eh, ning teie eh, kõnetoon ütleb selgelt, et me ei saa niimoodi edasi liikuda. minu küsimus härra Tuskil on järgmine. mis on teie seisukoht eh, pädevuste jagamise küsimuse kohta? mida peaksid liikmesriigid koos tegema, eraldi tegema? mis on Euroopa ülemkogu eh, eesmärk, eh, kas, eh, kuidas tehtud otsused aluslepingutega kokku kõlavad. praegu on selline ajahetk, kus peame kontrollima üles seda, mida me teeme, sest olukord on praegu väga raske. aitäh teile, härra Olbricht! Teile on sinise kaardi küsimus. jah, kas te olete nõus vastama, palun? kõnelejal pole mikrofoni. härra Etheridge. härra Etheridge näete, eh, kui õudselt me tahame küsimust esitada. ma tahaksin küsida lihtsalt seda, võib-olla katsuge mul selgeks teha, kes on need inimesed, kes täna rääkisid, mis eh, juhtunud on, kõik rääkisid muutustest, meil on vaja välispiire, meil on vaja kontrolle, me peame eh, tegema kõik selleks, et meid, inimesed meist üle, meid üle ei ujuta kes on need inimesed, kes paar nädalat tagasi ütlesid, et me peaks aina rohkem inimesi siia tulla, peaks seda tagant toetama, kas need on samad äh, inimesed, kes meiega täna üldse räägivad? härra Olbricht, teil on sõna. lugupeetud kolleeg, ma ei tea, mis või kes need inimesed on peame äh, kontrollima, ma ei saa teie küsimusele lihtsat vastust anda, kui äh, peame nüüd äh, nende päritolu kontrollima ja ja peame kontrollima, kas tegemist on tõesti pagulastega, kui ei, tuleb nad ta tagasi saada, järgmisena saab sõna Enrique Guerrero Salum sotsiaaldemokraatidest. suur tänu teile! möödunud nädalal äh, külastasin ma Liibanoni ja Jordaaniat äh, Eh, oma fraktsiooni delegatsiooni esindajana, olles sealjuures Euroopa eh, Parlamendi alaline raportöör humanitaartegevuse valdkonnas. kohtusime ÜRO eh, voliniku ja pagulasvolinikuga, samuti ka Palestiina küsimuste volinikuga ja samuti ka kohalike võimu esindajatega, samuti ka parlamendi spiikriga, samuti me külastasime ka äh, Barhamalani ja Hatari põgenikelaagreid ning äh, mõlemas laagris on sada kakskümmend tuhat põgenikku, seda kõigest kahes, üks neist Liibanonis, teine Jordaanias. sama palju kui see hulk inimesi, kelle pärast me vaidleme Euroopa Liidus ning äh, soovitused ja ettepanekud neist äh, kohtu, neist kohtumistest võiks kokku võtta selliselt. kõigepealt, et Euroopa tegutseks äh, ning üritaks leida lahendusi Süüria sõjale. kui Süüria sõda jõuab Damaskusesse, kui olukord läheb hullemaks ning või kui Assadi režiim võidab, tuleb ähm, pagenike, põgenike juurde ja paljud neist võitlevad selle nimel, et Euroopasse jõuda me peame olema solidaarsed Liibanoni ja Jordaaniaga kui põgenikke tuleb juurde veel rohkem neisse riikidesse, siis see halvendab veelgi miljonite eh, eh, olukord, kes on, üritavad kohaneda nendes riikides. peame ära hoidma kolmanda intifada, mis praegusel hetkel juba on hakanud hõõguma Palestiinas. peame näitama üles Euroopa Parlamendi tegelikku solidaarsust, samuti ka Euroopa institutsioonide tegelikku solidaarsust ja samuti peame tegema kõik selleks, et põgenike lapsed põgenikelaagrites haridust saaks. kui nemad ei saa haridust, siis pole vanematel mitte mingisugust muud valikut, kui äh, tu üritada tulla Euroopasse. aitäh! suur tänu! Teile on sinise kaardi küsimus härra Coburnit. kas te olete nõus sellele vastama, härra Coburn? kõnelejal pole mikrofoni. kas te oleksite nõus sellega, härra Guerrero, et kas poleks parem, kui Euroopa Liit selle asemel, et lohistada rahvast ühest Euroopa otsast teisi, kas poleks Euroopa Liidule parem, kui üritaks veenda Saudi araablasi ja kuveitlasi, et nad ehitaks üles korralikud laagrid Süüria ja Türgi piiridele, kas see poleks parem, kui lohistada inimesi üle terve Euroopa, luues aina uusi probleeme, see peaks olema ometigi parem, kas te ei oleks sellega nõus? härra Guerrero, palun härra Coburn, äh, väga tähtstes asjades võin ma olla nõus teiega, kuid sooviksin rõhutada seda, äh, me räägime sellest, mida meie teeme, mitte seda, mida teeksid teised. sest äh, praegusel hetkel on kohustus meie käes, sest pagulased jõuavad meieni, meie oleme need, kes peame üritama leidma nende inimeste jaoks lahendusi, siis hiljem võime teistega rääkida. suur tänu, järgmisena saab sõna Ulrike Trevesius üheks minutiks eine Migration äh, äh, jah, äh, rändelaine pühib üle Euroopa. Saksamaale on üks koma viis miljonit sisserändajat sellel aastal juba jõudnud. ja see tõesti näitab, et olukord on täielikult kontrolli alt väljunud. ma olen Äh, äh, tippkohtumine, mis toimus riigi ja valitsusjuhtide vahel äh, paar nädalat tagasi, seal räägiti ainult sada kuuekümnest tuhandest inimestest. kui palju, millistest arvudest räägime järgmistel nädalatel, järgmisel kuul? Merkel, kui ta ütles, et me suudame sellega toime tule, tulla, ütles, et näitas, et kantsler on täielikult reaalsustaju kaotanud. jah, me räägime sellest, et me peame seda koormat ühiselt kandma Ähm, äh, mulle näib, et Saksamaa kõikide vastuvõtmise kultuur on jõudnud oma piiridesse, me peame äh, piirid sulgema ja me peame sisserändajatele saatma selge signaalid, et Euroopa ei suuda kõiki vastu võtta. Äh, praegu tulevad praegu tegeleb ÜRO enamike pagulastega ja meie arvates on see mõistlik ja ma arvan, et äh, kõikidele Euroopa poliitikutele peaks olema selge, et ÜRO hoole all pagulaste laagrites tunnevad nad ennast palju turvalisemalt ja ei ole vaja neid Euroopasse tuua. Äh, lugupeetud proua Trebesius, äh, teile tahetakse esitada ja ma paluksin kolleege, et nad esitaksid ainult ühe sinise kaardi küsimuse kõneleja kohta. ja nüüd saab sõna härra Kerike, kes on sõna palunud, palun ei, ei soovi esitada härra Kerike sinise kaardi küsimust, siis proua Jaakonsaari, palun. Te puhute. lugupeetud eh, president, te rääkisite Te rääkisite nendest loomulikest jõududest, lainetest ja nii edasi, aga me räägime ju inimestest Nendel on suurem soov kui mujal maailmas võtta tööd, pangakaarte, elamispinda, et need oleksid teretulnud. leidke sellest eh, mingisugust eh, mõtet siis proua Trebesius, palun vastage. ta ütlete, et me peaksime olema proua Merkelile tänukad, aga äh, võib-olla äh, oleks äh, sa-, me, Merkel pidanud sakslastelt küsima, mis nad tema küllakutsest arvavad, siis oleks asjad lihtsamad olnud. Honorevole Lambert, per un mi-. proua Lambert, üks minut, palun. suur tänu, president väga paljud on täna rääkinud lahendustest, aga me teame, et need on pikaajalised ja vahepeal on meil käsil olukord, mida me peame ohjama, seetõttu ma igati toetan äh, rahastuse suurendamist äh, üle ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametnikul ja Maailma Toiduprogrammil, kuid on šokeeriv, et väga paljud inimesed tegelikult eelmisel aastal vähendasid toetust Maailma Toiduabi programmidel. seega on piirkondi, kus inimesed elavad poole dollari eest päevas ja need liikmesriigid, kes ei ole soovinud liituda solidaarsusprogrammiga, peaksid langetama pea häbis Äh, arvestada neid lisakannatusse, mida nad on põhjustanud ja te peaksite endalt esitama küsimuse, milline oleks teie olukord, kui te peaksite selle väikese raha eest elama ja oma peret ülal pidama. väga paljud on rääkinud Türgist. kurdide jaoks ei ole turvaline päritoluriik ja me peaksime toetama kurde Rošva piirkonnas ja ka Türgis, sest ka nemad moodustavad osa võimalikust lahendusest ja siis on meil veel väljakutse, kuidas ellu rakendada võetud otsuseid. kui me räägime eeskirjadest ja me peame inimestele selgesõnas ütlema, et reeglid eksisteerivad, siis meil peavad olema töötajad kohal, et edastatakse infot vastavates keeles, varjupaigamenetlus algab kohe saabumise hetkest ja mitte alles paari päeva pärast, kui inimesi on, inimestega on vestelnud Frontex ja teised organisatsioonid suur tänu, proua Lambert, teile on sinise kaardi küsimus äh, kolleeg Grappinilt. Onorevole, la sua domanda. proua Grappini, teil on sõna. Äh, suur aitäh, äh, president, kallis kolleeg Äh, olukord on pakiline, me oleme nõus sellega, et me peame aitama inimesi, sest me oleme ju inimesed, aga minu küsimus on järgmine, kas te ei arva, et nii komisjon kui ka nõukogu peaksid väga selgelt äh, selgitama, kuidas äh, lahendada selle probleemi põhjusi, selleks, et meil tekiks jälle usaldus selle suhtes, kuidas nende sisserändajatega toime tulla, nii et tahaksin komisjonilt ja nõukogult küsida, kuidas tulla toime selle probleemi põhjustega tänan, ma arvan, see on igati õige küsimus, et me ei ole kuulnud eriti palju selle kohta, et äh, mis on juhtunud äh, rahu loomisega koha peal, et äh, kuidas on tegeletud mõningate algpõhjustega, olgu tegemist siis demokraatiaga seotud küsimused selle kohta, kuidas me piirkonnas kliimamuutustega võitleme, mis omakorda suurendab ebastabiilsust ja me tõepoolest ei ole ähm, ka varem mõelnud sellele, kuidas rakendada järjepidevat poliitikat nende riikide valitsuse suhtes, kes rõhuvad oma rahvast ja tegelikult pommitavad oma rahvast. suur tänu. üks minut äh, härra Makile te kõik äh, pooldate mm, sisserändajate ümberpaigutamist ja arvate, et te olete nendest paremad ja ütlete, et riigid on need, barbaarsed riigid on need, kes keelduvad eh, kvootidest, kuid eh, eh, mida tähendab selline moraal? Te tahate olla moraalsed teiste arvel, see on pealesunnitud solidaarsus ja mitte tõeline solidaarsus. kõigepealt sellega et õõnestada olukorda Liibüas ja Süürias, eh, siis te eh, eh, tõmbate ligi sisserändajad Euroopasse ja siis te tahate neid ümber jagada, ümber asustada nõukogus vastavate kvootide alusel kuid selle tulemusena tekib reaktsioon ja ma usun kindlalt, et valimised Poolas äh, toovad kaasa sellise valitsuse moodustamise, kes liitub Tšehhi Vabariigi, Ungariga ja Slovakkiaga, kes on nende kvootide vastu. ja Janice Atkinson, üks minut. tänan, president. härra Äh, toot viitas kõikide, taskmängides kõikidele äh, äh, sisserändajatele kui pagulastele, mõned neist on majanduspagulased äh,, sellised sisserändajad Galees äh, eelmisel õhtul püüdsid ebaseaduslikult Inglismaale saada. ja ma kardan ka äh, brittide äh, turvalisuse pärast, kui me räägime eurotanelist, siis briti anarhistid püüavad äh, äh, Äh, üles ärritada äh, sisserändajad äh, nende laagrites, selleks on vaja kontrolli ja kui te seda kontrolli teete, siis need sisserändajad, kes lõikavad läbi tarad, on kurjategijad, need, kes ebaseaduslikult veotades ületavad piiri, need on kurjategijad. kui Prantsuse valitsus üritab sellele pead, lõpu teha, nad sellega õnnestuvad Dublini kokkuleppeid arreteerides, deporteerides neid Äh, Ungari on näidanud äh, eeskuju, rakendas vastavad meetmeid ja äh, räägitakse solidaarsusest, kuid teised riigid peaksid järgima eeskuju suurem osa juhte on teinud külla kutsuvatuks. Pole ime, et need sisserändajad tulevad. härra president, meil on vaja kriitiliselt seda kriisi üle vaadata ja selle peatada ja saavutada täielik kontroll meie piiride üle, uus härra Lamassuur, teil on sõna. aitäh, president, äh, lugupeetud president. Äh, jah, liikmesriigid ja isegi kõige suuremad liikmesriigid, isegi need liikmesriigid, kes tahtsid Schengenist välja jääda, ei ole toime, suutelised toime tulema rändeprobleemiga äh, siin-seal on leidnud paaniliselt lahendusi Need lahendused on tihtipeale kohutavad ja naeruväärsed ja põlastusväärsed. mul on kaks asja, mida soovitada, kõigepealt see väljaränne Euroopasse on seotud eh, Süüria kodusõjaga ja seetõttu tuleb selle eh, kriisiga tegeleda, samuti Aafrikas eh, on väga palju piirkondi, kus valitseb nälg ja konfliktid, kus inimeste elu on ohus Balkanilt äh, tullakse samuti asüüli otsima ja samuti tullakse Kanaaridele, Seudale ja Meliljale äh, pagulaste laine on selle sajandi iseloomlik tunnuslik meeleheide või lootus on see, mis inimesed äh, Euroopasse tulema paneb. Assüüri taotlejate ümberjaotamine, mille otsas lõpuks valuline otsus lahendati, paljud arvavad, et see lahendab probleemi Äh, tegelikult on see vaid alguseks ülema, üldisele rände- ja asüülipoliitikale ning kohasele välispoliitikale, äh, mida vajab kogu Euroopa. Euroopa Komisjonil on õigus äh, me peame al-, hakkama sellele poliitikale aluseid panema ja Euroopa Komisjon tegi suure vea, et ta selle ettevõtmisega lõpule ei läinud. aitäh ja nüüd saab sõna Silvi Guillaume, palun aitäh, äh, kõik äh, on nõus sellega, kahekümne kolmanda septembri äh, ülemkogu võimaldas ähm, saavutada teatud olulisi otsuseid, mis puudutab pagulaste kriisi, aga see meil oleks vaja palju pikemaajalisemat raamistikku ja protsessi tohiks põhilist silmist kaotada, me peame tegutsema kiiresti, äh, selle nõuab humanitaarolukord, aga samas äh, me peaksime mõtlema ka sellele, mis saab keskpikas ja pikemas perspektiivis ja seetõttu on mul nõukogule ja komisjonile mõned küsimused äh, rändepoliitikat me rakendame nii-öelda kiirkorras, aga kas me ei peaks äh, rohkem viima ühenduse tasandile äh, otsuste langetamist ja poliitika väljatöötamist selles küsimuses. teiseks rahastamise küsimus, millised on selle poliitika keskpika ja pikemaajalised äh, kulud ja kas me saame seda tööd, poliitikat välja töötada praeguse Euroopa Liidu eelarvega ja kui me räägime nüüd välismõõtmest, Äh, jah, äh, äh, kas ei saaks neid inimesi, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, paigutada kolmandatesse riikidesse, oleks huvitav kindlaks teha, millised võiksid need kolmandad riigid olla, aitäh! proua Guillaume, teil on küsimus, sinise kaardi küsimus proua Winbergilt, palun Eh, teie ja teie erakond eh, tahate sada kuuskümmend tuhat inimest sunniviisiliselt ära jagada seega on mul teile küsimus kui need kvoodid on ära kasutatud, tuhat eh, inimest, kes üle Vahemere on tulnud, eh, ära jagatakse, eh, siis tuleb ju veel viissada tuhat juurde kohe, keda need kvoodid ei kata. mida teie ja teie erakond kavatsete selle viiesaja tuhandega siis edasi, ette võtta? proua Guillaume, palun proua Winberg, ma olen osalenud Äh, me oleme libekomisjonis äh, kogu aeg kaitsnud ühte seisukohta, me teame, et praegune olukord on praktiline, aga meil on vaja vastu võtta ka pikemaajalisemad meetmed me peame tegelema samaaegselt meie probleemide algpõhjusega, me peame suhtlema nende riikidega, kus need probleemid alguse saavad ja samuti peame tegelema integratsiooni teemaga ja ma toetan äh, integratsioonipoliitikat täielikult, aga teie ei näe sellist poliitikat üldse ette. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Sulik, palun Äh, jah, äh, kaheksasada tuhat pagulast peaks sellel aastal äh, Saksamaale jõudma. tegelikult on neid seal juba üks koma viis miljonit vahe on seitsesada tuhat ja see on tingitud sellest, et Angela Merkel ja tema lähikondlased ajavad sellist hävituslikku poliitikat Äh, äh, proua Merkel on äh, Dublini määrused kahtluse alla seadnud, on rikkunud Saksamaa põhiseadust, seda ta ei tohi teha. enamikud inimestest, kes tulevad, on majanduspagulased ja nad ei põgene sõja eest. Nad on läbinud neli-viis turvalist riiki, nad ei põgene mitte mingisuguse sõja eest on illusioon uskuda, et need sisserändajad hakkavad sakslastele pensionit teenima Äh, äh, Saksamaa alampalk on äh, selles vallas palju suuremaks probleemiks. Saksamaa pakub lihtsalt igasuguseid sotsiaaltoetusi ja Merkel on lihtsalt unustanud, kes teda ametisse on valinud ja keda ta kaitsma peaks. tema ülesanne oleks see sisseränne peatada, Austraalia tegi seda ometigi. aitäh. Eva Jolie minutiks, palun. Monsieur le härra president, Euroopa Liit, Euroopa Liidu ei ole olemas. sellisena, nagu mina seda ette kujutan, nagu ma seda soovin, uh, ühtne, solidaarne, helde, ei ole, sellist ei ole olemas ning äh, seda ma olen õppinud sellest häbiväärsest kahekümne kolmandast septembrist. näen, et siia, samas kui Euroopa Liit võtab suure häälteenamuse vastu ehm, ehm, suure häälteenamusega ajutised ümberpaigutuse meetmed, kui tegutsetakse eh, komisjoni poolt saama eh, ta, mm, hetkegi peatumata selleks, et liikmesriigid saaks vastu, tegu, saaks eh, vastu võtta inimesi ehm, inimlikes tingimustes käituvad liikmesriigid nagu mingisugused äh, mingisugused pudukaupmehed vingudes äh, pirtsutades äh, ja kiusu ajades peab meenutama euroopale seda et me peame olema eelkõige julged meil peab olema poliitilist tahet pärast kreeka kriisi on põgenikekriis veelgi murendanud Euroopa unistust. lugupeetud riigi ja valitsusjuhid, ärge tõugake Euroopa kodanikke veelgi enam äärmuslaste rüppe. lõpetage kauplemine ära ning näidake üles, mida tähendab Euroopa Liit, lõpetage omavaheline kiskumine. proua Jolie, teile on sinise kaardi küsimus härra Carver, palun teie küsimus suur tänu teile, proua Jolie, te ütlete, et Euroopa Liitu ei ole, ole olemas sellisel, kui nagu teie seda loodate. kas see ei tähenda seda, et tegemist on utoopia, fantaasiaga, kas see ei tähenda mitte seda, et kakskümmend kaheksa eh, liikmesriigi, kas saame seda võite, võtavad eelkõige eh, südamesse oma riik, liikmesriigi eh, huvid ja kui te tunnistate endale siiski ja peate tunnistama endale siiski, et see on ka täiesti mõistetav, aitäh, proua Žuli põgenikekriis on kaose tulemus, mis maailmas valitseb, samuti ka meie välispoliitika puudumise tagajärg. peame koheselt suutma selle kiireloomulise küsimusega tegeleda ning nagu mu kolleeg seda ütles, häbi on see, et liikmesriigid on vähendanud oma osalust arenguabis ning kiireloomulist äh, ning kiir- või hädaolukorrade sihtfond on praegusel hetkel tühi. kõige keerulisem küsimus on, kuidas äh, toita inimesi põgenikelaagrides, see on häbiväärne. järgmisena saab sõna Viki Maier, palun. voorzitter, op, op dictatoriale wijze heeft Brussel besloten om de Euroopa Brüssel otsustas Euroopa Liidu muuta põgenike keskuseks ning avatud on Pandora laegas. proua Merkeli sõnavõtud ei ole veel tulemusi toonud. sel aastal sajad tuhanded immigrandid tunginud Euroopasse. see toob kaasa julgeolekuprobleeme, kokkupõrked ja vägivalla kuuskümmend kuus protsenti hollandlastest leiab, et Hollandil ei ole mingisugust vajadust äh, rohkem äh, sisserändajaid vastu võtta ning Saksa kodanikud on samuti immigrantide massi, massilise äh, sisserände vastu, aitab küll juba, me ei saa äh, veel rohkem rahvast vastu võtta. ainus võimalus on otsustavalt tegutseda, et see tsunami lõpeks. proua Maier Teile on sinise kaardi küsimus. ja teile esitab, on härra, eh, esitaja on härra Pärnu Crespo, palun. tund-, eh, väga silmatorkav on see, kui, kui kergesõnaliselt räägitakse tsunamist, räägitakse sissetungist, et teie praegu suurendate institutsionaalset ksenofoobiat ning rassismi inimeste vastu, kes Äh, põgenevad vaesuse ja pommide eest. Te pole sugugi nii sõjakad, kui pressite peale riikidele kärpepoliitikaid, aga kui räägitakse solidaarsusest, külalislahkusest, inimõigustest, siis räägite teie katkust. kas te ei arva, et te hävitate väärtuste Euroopat ja ehitate üles ksenofoobia Euroopa? suur tänu, proua Meier, teil on nüüd sõna. Need äh, kommentaarid rassismi ja ksenofoobia suhtes ma jätan need kõrvale. aga mõelge selle peale, mis toimub Hollandis, me ei ole Türgi naabrid. meil ei ole ka Vahemere ääres piiri. Need äh, need sisserändajad äh, üritavad saada mitte varjupaika, vaid üritavad saada tasuta elukohta, tasuta ähm, haridust, tervishoidu, meie peame me üritama selle probleemiga kuidagi toime tulla nüüd. järgmisena saab sõna härra Kefaludžannis üheks minutiks. suur tänu teile, härra president. kahtlemata peab Euroopa Liit vastu võtma suurel hulgal eh, põgenikke ja sisserändajaid. see on Euroopa probleem, meil on vaja Euroopa lahendust, mille aluseks on solidaarsus, peame olema vastutustundlikud. seega peame toetama neid riike, kes on esirinnas Itaalia, Kreeka ja Malta. sellega seoses eh, on vaja ka tehnilist ja finantsabi nende riikide jaoks äh, tuleb äh, raha, tuleb toetada ka neid, kes võtavad vastu sisserändajaid, neid perekondi, nagu näiteks Pagar ühel Kreeka saarel, kes, äh, kes on tõeliseks näiteks Euroopa põhimõtetest. peame olema asjalikud, peame keskenduma transiitriikidele nagu Türgi, samuti peame ka päritoluriikidele keskenduma. ning samuti kooperatiivtasandil tuleb ähm, tõhustada piirivalve tegutsemist, tuleb äh, tugevdada Frontexit ja äh, nende tegutsemisvõimekust. Euroopa Liit peaks suutma seda probleemi lahendada. olen täiesti veendunud teie võimekuses, härrad Juncker ja Tusk, Euroopa Liit saab teha eh, kõike, mis tema võimus, võtta aluseks oma põhi, põhimõtted ja väärtused. härra Kefaludžannis, teile on sinise kaardi küsimus. härra Rostovskilt, palun, esitage küsimus. pytanie panu posłowi Lamassir, ale ponieważ soovisin tegelikult küsida küsimuse härra Lamassuurilt. soovisin küsida ka teie käest, kas vabandust, meie teenistused said aru, et te soovisite küsida härra Kefaludžanise käest küsimuse, vabandust Teil on võimalus esile ainult ühelt inimeselt sinise kaardi küsimus, ühelt kolleegilt, proua Patricia Toia. Ehm, ehm, septembri ülemkogu tulemusi tuleb hakata kiirelt ellu rakendama, kiirregistreerimiskeskused tuleb luua, samuti tuleb luua ühtne Euroopa tegevus välja töötada äh, me peame üritama äh, mõista ka inimeste kannatusi ja peame äh, tunnustama nende õigusi ja härra Juncker, ma tahan äh, välja öelda aitäh teie julge ja otsustava tegutsemise eest. kuid samas tean, et et teil on väga palju vaja teha, aga tahaksime, et oleksime te otsustavam. Teie Äh, osalete nõukogu töös, meenutage nõukogu liikmetele kohustusest solidaarsusele, te olete sellest rääkinud, kuid on vaja enamat. ma, mulle ei meeldinud see, äh, kuidas te salomonlikult äh, jagasite vastutust laiali Te rääkisite Itaaliast ja Kreekast, kuid on siin teisigi riike, kellest ma ei tahaks rääkida, kes on müüre hakanud ehitama. see ei, see ei ole euroopalik käitumine, mida teie peaks toetama. meie Itaalias e, otsustasime, et kui inimesed on e, suremas, siis me üritame need päästa ja seda nii mehed, naised kui lapsed. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Uhheli. suur az európai suur tänu, president. Euroopa Liit loodi selleks, et teha lõpp sajandeid kestnud sõdadele äh,, rahvusriiklikule enesekeskusele äh,, verisele äh, võistlusel Euroopa riikide vahel ja loodi liit ühiste väärtuste, koostöö ja solidaarsuse alusel. Euroopa Liidus on 500 miljonit inimest ja sellisena ta peaks olema suuteline seisma vastu praegusele rändekriisile, kui see on terve liit. Kuid praegu on tegemist haige liiduga ja haiguse puhul äh, võivad äh, viirused rünnakule minna ja Euroopa Liidus liigub ringi viirus ja selleks viiruseks on poliitilise juhtide enesekesksus, kes üritavad äh, mängida oma poliitilisi mängusid äh, kodumaal. härra Juncker juba enne suve leppida kokku teatud meetmetes ja te lubasite nende meetmete paketi septembriks ja kus need meetmed ja Ungari ei ole ainult härra Orban ja tema valitsus, Ungari on midagi enamat. kümme tuhat tsiviilelanikke, vabatahtlikke, kes on abistanud sisserändajaid ja väga paljud nendest on täna siin meie saalis külalistena ja nemad on Euroopa tulevik. suur tänu, lugupeetud härra Uelvi äh,. proua Morail on sinise kaardi küsimus teile härra Ujev, te olete Šegedis, kas te aitaksite Euroopa Parlamendil otsuse tegemist selles rändeküsimuses, mõistes, millistes rasketes oludes inimesed elavad piirialadel. Need inimesed on seisnud väga, on elanud väga raskel ajal, arvestades neid suuri hulkasid pagulasi, mis on saabunud siin. kas teie eksperdid aitavad kaasa õigete otsuste tegemisel? tõepoolest kaksteist aastat olin äh, Ungari parlamendi liige, esindades Segedit ja selle piirkonnast äh, äh, selle rändekriisi puhul on sellest piirkonnast saanud kriisikeskus. Äh, ma elan paari kilomeetri kaugusel sellest kohast, kus härra Orban ja tema valitsus hakkas ehitama piirile tara ja te, proua Morvai, olete teadlik sellest, et Ungari ühiskonnana oleks saanud seda probleemi teistmoodi lahendada kui poleks käivitatud härra Orbani poliitiline kampaania. ja ka teie paremäärmuslik erakond Fides ja need paremäärmuslikud jõud on tegelikult Ungari mainet äh, mustanud. palun aidake meie tagasi jõuda solidaarsuse teele. järgmisena Anagonas üheks minutiks äh, lugupeetud president äh,, härra Tusk, tundub, et see kindlus, mida Euroopa püüab ehitada, ei, ei kaitse meid valitsused ja nõukogus on juba mõnda aega räägitud sellest, me peaksime rääkima solidaarsusest ja mitte põgenike voolust. me peame otsima seaduslikke teid, äh, et takistada inimkaubitsejate rikastumist ja mitte laskuma militaarsetesse ideoloogilistesse vaidlustesse Liibüa, Islamiriigi ja muudel teemadel me peame kulutama just nendele meetmetele raha, äh, harima äh, noori nendes pagulaslaagrites, sellest oleks kasu. me ei peaks tagant tõukama natsionalistlikke jõudusid, mis toovad kaasa Euroopa Liidu killustumise. meil on vaja koordineeritud lähenemist, me ei tohi õõnestada Euroopa alusväärtusi me ei tohi rääkida pagulasturismist kui ettekäändest äh, meie inimlike väärtuste õõnestamisel. meil on vaja sünergilist tegutsemist, meil on vaja oma suutlikkust koordineerida, meil on vaja ühist poliitikat ja seda me ei kuule nõukogust, me räägime rohkem äh, liitu ja vähem äh, administratiivseid meetmeid. proua Gomas, teile on härra Vaiglalt sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama? jah, härra Vaigl. lugupeetud kolleeg me üsna tihti käsitleme rahvusvahelisi probleeme ja spekuleeritakse sel teemal, miks inimesed põgenevad. enamus nendest põgeneb sõja ja vägivalla eest ja kõik peaks seda mõistma, eriti kui me räägime Süüriast. kas te ei arva, et on saabunud hetk, mil Euroopa peaks äh, üle kordama oma võetud kohustusi rahu säilitamisel. kas Euroopa ei peaks tulemuslikumalt propageerima seda, et rahvusvahelisi probleeme tuleks lahendada rahumeelsete vahenditega? me peame andma rahule võimaluse. Anna Gomes, mu kallis kolleeg, teil on õigus, aga seetõttu ma just seda küsisin, et Euroopa Liidu valitsused lõpetaksid meie ühise välise julgeoleku ja ühise julgeoleku kaitsepoliitika boikoteerimist. meil on vaja neid poliitikaid, me peame tegutsema strateegiliselt ja ainult siis, kui me koordineeritult tegeleme, saame teha lõpu sõjale Süürial ja mitte halvendada olukorda ja tooma kaasa võiduasjad. me peame aktiivselt toetama neid, kes kohapeal võitlevad islamiriigi vastu Peshmerga Põhja-Iraagis, keda me üldse ei abista või teeme seda väga killustatud viisil, koordineerimata oma jõupingutusi ja niiviisi me peame alt oma kodanikke, me peame alt meie kodanike julgeolekut ja turvalisust, kuna ei tegele nende algpõõgustega, mis sunnivad inimesi põgenema olema siis Süüriast, Eritreast või mujalt Äh, täna hommikul toimub ka hääletus ja pärast seda on meil veel üks arutelu. palun pidage kinni kõneajast. Äh, härra Mavrides, üheks minutiks. tänan, president. tegemist on humanitaarse probleemiga ja see on eelkõige äh, suunatud sellele, et päästa inimesi merel, päästa nende elud. kuidas me saame tagada nendele rahvastele julgeoleku ja kaitse, kui me ei võitle ISISe vastu. ja eh, see on ka vastus härra Tuskile. meie eurooplastena peame tegutsema südametunnistuse ajel, aitama neid pagulasi, kuid enne seda me peame tegema kõik selleks, et nendest pagulastest ei saaks pagulaseks ja me peaksime eelkõige võitlema ISISe vastu. ma olen muidugi Assadi režiimi vastu, kuid tegemist on režiimiga. ka Türgis on režiim, mis on toonud kaasa probleemid Kurdistanis, jätkub Küprose okupatsioon, see on meie ühine arvamus, kuid me leiame, et meil on vaja neid partneritena, vähemalt palume neil lõpetada kurdide pommitamise, pommitamine eurooplastena ole, me erineme teistest seeläbi, et meil on äh, samad põhimõtted. järgmisena härra Pikula äh,. härra Juncker, te tutvustasite oma tegevuskava, ütles, et Euroopa Liit koosneb kahekümne kaheksast riigist ja need ei ole kujuteldavad, sest nende seas on ka halvas äh, äh olukorras töötud inimesed ja nüüd on liitunud nendega sada tuhanded pagulased ja see ei ole enam kohalik äh, kriis, vaid see on juba muutunud ülemaailmseks kriisiks ja see praegune kriis ongi selline. Euroopa Liit on sisemiselt lõhenenud selle probleemi ümber ainult, ainult viis äh, liikmesriiki on valmis võtma seitsekümmend protsenti pagulastest ja see seab need riigid suure surve alla ja samas see näitab, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid äh, toimivad korralikult tavaolukorras, kuid reageerivad väga halvasti kriisiolukorras. Horvaatia on üks nendest riikidest, kus on saabunud väga palju põgenikke, kuid Horvaatia ei kuulu Schengeni alasse. meil on seal okastraat, piiridel sõjaväestatud valved ja nii edasi. see kõik viib meid küsimuseni, millises ühiskonnas soovime me elada ja millist mainet me tahame kuvada välismaailmale. suur tänu. härra Pikulala on siis kord küsimus, siiski mitte ja nüüd Pablo Iglesias kaheks minutiks. suur tänu teile, härra president, mul läheb süda pahaks, kui ma kuulen mõningate kolleegide sõnavõtte selles kojas, kui räägitakse siin katkust, kui räägitakse tsunamist, kui segatakse segamini põgenikud, pagulased ja muu selline, kes nii räägib inimestest, ei ole muud väärt, kui öelda nende kohta rämps, kuigi see on karm sõna, öelda äh, inimeste kohta selliseid sõnu on õudne, nagu teie kasutate ja teisest küljest rääkides nagu rämps, äh, on, ollakse samas ka silmakirjalikud. keegi ei ütle seda, et Euroopa väi, äh, välispoliitika viimase viieteist aasta jooksul on aidanud konflikte õhutada, keegi ei ütle ka seda, et Euroopa on kulutanud rohkem raha müüride ehitamisele kui põgenike aitamisele, keegi ei ütle siin ka seda, et ka Dublini protokoll, kui see oleks ära kaotatud, ei peaks me nägema selliseid pilte, nagu see äh, Süüria surnud laps Türgi rannadel ning samuti saaks inimesed asüüli taotleda, nagu nad praegu seda teha ei saa, ma arvan, et meil on vaja rohkem abi ja vähem silmakirjalikkust yeah.. Honorevole eh, härra Iglesias, teile on sinise kaardi küsimus, härra Iglesias. härra Iglesias, teile on sinise kaardi küsimus härra Le Bretonilt, kas te olete nõus sellele vastama? praegu. palun kui te olete nõus vastama mu küsimusele, kallis kolleeg, olen üllatunud, et te nimetate rämpsuks oma kolleege selles kojas. tegemist on liialt olulise teemaga selleks, et äh, niimoodi teineteist sõimama hakata. Te ei saa eitada, et tegemist on massiimmigratsiooniga, Eh, ning see ületab kõik selle, mida me oleme võinud kardata ning see ei tähenda, et oleme rassistid ja ksenofoobid, kui me oleme selle pärast mures. Eh, sellega seoses ma tahaksin teada, kas peale oma sõimu ei arva te siiski ka seda, et liikmesriikidel on siiski õigust eh, olla mures selle pärast, mis toimus ning võib aru saada ka sellest, et liikmesriigid üritavad põgenike voolu vähendada, arvan, et Euroopa Liit, tahan teada, kas see on ka teie arvamus, peaks pingutama ka selles suunas edasi, et, et need põgenikuvoolud äh, jääks oma koduriikidesse, aitame neid koha peal ja mitte ei kutsuks neid lahkelt siia, nagu proua Merkel seda tegi. härra Iglesias lugupeetud äh, härra, te olete äh, eurooplane ja võib-olla teie vanaisad, nagu minu vanavanematel, olid äh, õnnetuseks sunnitud oma kodudest lahkuda ning kõik see, kes teie või minu vanavanemaid katkuks nimetab, on rämpsu nime väärt. see kõik on seotud meie riikide välispoliitikaga. õhutatakse üles jälki egoismi liikmesriikide poolt, vihatav inimeste vastu, kes vaesusest, viletsusest põgenevad see on Euroopa põhimõtte vastane, mida me peaks üles ehitama. suur tänu teile, härra Iglesias. enne kui anname äh, sõna president Junckerile ja president Tuskile, anname, äh, alustame vaba mikrofoni vooru väga paljud äh, oli, palusid sõna ja kõigile ei saa me sõna anda, nii et igast fraktsioonist üks kolleeg saab sõna võttes arvesse, kui palju juba praegu on kell kõigepealt saab sõna härra Bogovitš, üks minut, palun. kolleegi Euroopi. lugupeetud kolleegid. Euroopa ei pea kandma vastutust kogu rändekriisi eest. Euroopa ei põhjustanud seda kriisi, Euroopa on osaks lahendusest sellele kriisile. Euroopa ei ole patsient äh,. erinevate liikmesriikide olukord on erinev ning nendest erinevustest tuleb lugu pidada ning me peame sellest kõnelema ka siin meie kojas. kriis on äh, tingitud äh, mitmete riikide valitsuste kukkumisest, äh, mis on asendatud diktaatoritega, kes ei austa inimelu, sellest võitub probleem ning see on see probleem, millega tuleme kõigepealt tegelema. me peame looma korra nendes riikides, kus valitsevad diktaatorid, see on ainus viis, kuidas rahu taastada Äh, sest äh, muidu äh, rändekriis jätkub, selle üheks põhjuseks on ka demograafiline olukord Aafrikas, nii et, et meil on pikaajalisi jätkusuutlikke lahendusi vaja. aga kõigepealt peame hoolitsema nende eest, kes on juba Euroopa pinnale jõudnud, aitäh! ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide äh, nimel saab sõna härra Šofrida. vabandust, proua Šofrida äh, jah, Äh, me räägime siin täna kahekümne kolmanda septembri ülemkogust. Äh, seda ülemkogu valmistati pikalt ette ja seda kohtumist oli üsna raske kokku kutsuda, aga ma äh, tahaksin teada, kuidas nüüd seal äh, otsustatud eurooplastele selgitada, inimestele, kes endiselt usuvad Euroopa väärtustesse korduvalt on Euroopa Parlament oma seisukoha välja öelnud ning see lähenemine, mis ülemkogul saavutati, võib olla ju ainult esimeseks sammuks meil on vaja äh, tugevaid jõulisi meetmeid. Äh, me seisame silmitsi pöördumatute geopoliitiliste muutustega ning need põhjustavad rändeprobleeme, neid ei saa peatada äh, näib, et me üritame minna tagurpidi tagasi, selle asemel nad otsustavad edasi liikuda. kõik peavad hakkama mõtlema. me peame tõesti vaatama, kus me oleme, mõned riigid lihtsalt ütlevad kõigele ei me peame tegutsema. Äh, härra Juncker ütles, et äh, Euroopa Liidus äh, meil puudub selgus, mida teha. härra Marjas, üks minut, palun härra president, sajad tuhanded pagulased tulevad Euroopasse läbi Kreeka ning meie ei suuda seda koormat enam kanda. meil on rohkem kui Äh, kakssada kuuskümmend tuhat pagulast Kreekas, nii et aeg on meetmeid rakendada, kõigepealt ähm, on vaja meetmeid selleks, et Lähis-Ida konflikte ja Aafrika konflikte lahendada. me peame pöörduma ka Türgi poole ja äh, ütlema, et Türgi ei tohiks kasutada pagulasi kui poliitilist relva Dublini äh, määrus tuleb läbi vaadata. Äh, me äh, peame vaatama, kuidas jagada pagulasi kõigi liikmesriikide vahel, tuginedes liikmesriikide sissetulekule, nende pindalale. Su-, sellised riigid nagu Kreeka vajavad rahalist toetust selleks, et nad suudaksid välispiire kontrollida ning me peame tunnistama, et välispiiride kaitse, Kreeka piiride kaitse Eh, on Kreeka suveräänse õigus eh, ning me ei anna seda õigust Türgile ega Euroopa Liidule, aitäh! aitäh! Eh, aitäh, president, härra Tusk teile teeb muret see, et ÜRO-s jääte te üksi, kui te peate selle Euroopa Liidu huve kaitsma. meile tegi teeb õudust aga see, et eh, erinevates riikides hukkuvad väikelapsed ja vanainimesed. Eh, on salongipoliitikute nartsissism muretseda Euroopa Liidu üksinduse pärast, kui me ehm, ei tegutse mitte midagi, mitte komisjon või parlament, kes on juba ammu muret tundunud tege-, tegevuse pärast, komisjon on juba globaalse teostatava eh, plaani endiselt, kes soovib seda läbi viia, ma räägin teist, härra Tusk, ma räägitakse alati eetikast ja muudest toredatest asjadest, kui üritatakse põhimõtteid reeta. jah, loomulikult äh, teid huvitavad välispiirid, mitte solidaarsus, millele on ehitatud Euroopa Liit, mitte meie väärtused, mitte see, mida nimetatakse tõhususeks. kahjuks nii see on. aitäh. ja nüüd härra Krisogonus, palun, teil on sõna üheks minutiks. aitäh, president me räägime sellest teemast siin kojas jälle. me räägime pagulaste kriisist justkui äh, oleks nii paljude pagulaste olemasolu äh, midagi loomulikku, täpselt nagu vihm või, või päike, see ei ole loomulik nähtus, see on sõdade tulemus. ning äh, sõdadel on põhjustajad. Süüria sõda on käinud nüüd juba viis aastat ning lääneriigid vastutavad selle sõja eest. sealhulgas ka mõned Euroopa Liidu liikmesriigid. miks? sellepärast, et need riigid tahavad kogu maailmale peale suruda oma pool välja valitud süsteemi. Lääs on toetanud Süüria opositsiooni ja muuta eh, riigi režiimi Assaadi kukutada, aga see on läbi kukkunud ning tulemuseks on olnud islamiriigi tugevnemine, nii et, et äh, me ei saa leida Süüria konfliktile lahendust ilma Assadita, me peame võitlema islamiriidiga, nii vähendame ka pagulaste arvu. proua Lunatšek, üks minut, palun. Äh, aitäh, äh, president, komisjoni ja ülemkogu presidendid, daamid ja härrad. kahekümne kolmandal septembril langetati tõesti hea otsus Ähm, äh, aga siseministrid otsustasid, et kõik pagulased tuleb Euroopa liikmesriikide vahel ära jagada, see näitab, et institutsioonid suudavad solidaarselt tegutseda. aga nüüd tuleb see otsus ka ellu rakendada äh, meil on vaja inimlikkuse koalitsiooni, kes hoolitsevad inimeste, naiste, meeste, laste eest, nende eest, kes Assaadi eest põgenevad. Äh, ja see inimluse koalitsioon peab saama tegelikkuseks ja me suudame seda Äh, ütles Merkel ja selles äh, on väga oluline vaadata läbi Dublini määrus, tuua legaalsed äh, sisserändevõimalused ja mitte kasutada selleks lihtsalt Frontexi laevu. meie me räägime siin ka sellest, mis toimub Türgis, kurdid, ajakirjandusvabadus, härra Tusk, te peate sealsele valitsusele ütlema, et meil ei ole vaja sellist poliitikat ja meil ei ole vaja ka sellist poliitikat, mis äh, laseb populistidel pead tõsta, olgu need Front National, Fides, FPÖ või ükskõik milline teine erakond, aitäh. Äh, proua Wimberg, palun, teil on sõna üheks minutiks. aitäh, äh, president ma ei ole päris kindel ja tegelikult ma olen lausa šokeeritud, mulle tundub, et see koda siin elab mingi mulli sees, kas keegi tõesti ei näe, mis tegelikkuses toimub? me räägime solidaarsuselt, minu jaoks äh, tähendab solidaarsus seda, et äh, inimesed äh, puudutavad minu südamekeeli. aga siin räägitakse praegu mingitest muudest asjadest. räägitakse sellest, et raha, mis pidi minema arengupoliitikaks, läheb nüüd massirändepoliitika toetamiseks. inimesed räägivad integratsioonist Äh, kõik räägivad, et äh, me peame integreerima kõik need, kes Euroopasse tulevad. Äh, Rootsi on seda üritanud pikka aega teha ja see pole kunagi olnud eriti edukas. meil on ligemale kakssada piirkonda, kuhu inimesed lihtsalt ei julge minna, meil ei ole nende inimeste jaoks, kes tulevad eluaset, meil ei ole nende jaoks töökohti Äh, Rootsi hakkab praegu esitama asüülilaagrit ja meil on talvel ometigi temperatuur miinus kakskümmend kraadi. ja äh, härra Maltso viimasena. aitäh, president. härra Juncker Euroopa Komisjoni president, ülemkogu presi- äh, äh,, härra Juncker oli üllatunud, et äh, siseministrid ei langetanud kvootide osas äh, ühehäälset otsust ja ütleb, et sellel on sisepoliitilised põhjused, jah äh,, seda küll, aga ma arvan, et paljud valitsused arvestavad ka sellega, mida kodanikud soovivad Prantsusmaa välisminister ründas Ungari valitsust selle eest, et Ungari valitsus oma piire kaitseb, aga enamik inimesi tegelikult toetab äh, tarade püstitamist ning äh, härra Donald Tuski arvates ähm, on Euroopa maine kaitsmine üks kõige olulisemaid asju. eurooplased on kõige sallivamad ja demokraatlikumad ning külalislahkemad inimesed maailmas, aga kõige olulisem on kaitsta demokraatiat, sellepärast et äh, demokraatiat on praegu jalge alla tallatud, korraldagem Euroopa küsimuses referendum, vaadakem, mida inimesed tahavad. aitäh ja nüüd annan sõna komisjoni nimel härra Junckerile, palun. lugupeetud president, kallid kolleegid, tõepoolest Euroopa ei saa äh, oma territooriumil vastu võtta aidata kõiki maailma õnnetuid. aga samas on tõsi ka see, et Euroopa peab, kogu Euroopa peab tegelema maailma õnnetutega. me ei saa lihtsalt äh, liikumatult pealt vaadata, äh, kuidas ebaõiglus maailmas paljuneb, äh, kuidas toimuvad tõsised sündmused mujal meie planeedil. tõepoolest, me peame võitlema Äh, selle probleemi algpõhjustega, me peame võitlema rändeprobleemi algpõhjustega ja mõned seda ka teevad ja tahaksin äh, siin avaldada tunnustust nendele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes ei ole vähendanud oma arenguabi ja neid on üsna palju äh, samuti tahaksin avaldada austust nendele, kes kavatsevad suurendada Äh, oma arenguabi äh, ja tahaksin ka siinkohal kritiseerida neid Euroopa Liidu liikmesriike, kes on vähendanud oma arenguabi. kes on vähendanud oma humanitaarabi, äh, tahaksin kritiseerida neid, kes on vähendanud oma toetust ÜR-, maailma toidlustusprogrammile. tahaksin kritiseerida neid riike, kes on vähendanud oma toetust ÜRO pagulaste ülemvolinikule äh, ma tahaksin avaldada tunnustust, just nimelt need äh, abi vähendamised on aidanud kaasa äh, probleemide arvu kasvule. ja ma tahaksin öelda, et me tegelikult peaksime olema uhked selle üle, et need inimesed, kes tunnevad ennast õnnetutena, kes tunnevad ennast halvasti, tulevad Euroopasse, sellepärast et Euroopat äh, nähakse kui paika, kus on parem elada kui mujal. ja mille üle, miks äh, nad ei lähe näiteks Hiinasse, miks nad ei lähe USA-sse, miks nad ei lähe Pärsia lahe riikidesse, kas me peaksime hakkama äh, vabandama selle eest, et me oleme see koht, kus inimesed tahavad elada. jah äh, tõepoolest äh, vastab tõele, et me peame tegelema nende ulat-, suurte pagulaste voogudega ja me üritame seda ka teha. rändeprobleemile kõige paremaks lahenduseks ei ole tarade ehitamine. pagulased Äh, need õnnetud inimesed leiavad alati võimaluse, kuidas äh, pääseda Euroopa territooriumile, nad leiavad selle võimaluse alati. nii et, et äh, tarade ehitamine probleeme ei lahenda. aga need, kes ehitavad tarasid, peaksid vähemalt tähelepanu pöörama sellele, mis nende tege-, sellele kärale, mis nende tegevusega kaasas käib me ei tohi eh, unustada eh, seda, millest nende eh, teod kõnelevad. me näeme, et, et üha rohkem inimesi ütlevad, et pagulased on ma-, majanduspagulased, aga kuidas me seda teame? on need, kes põgenevad oma riigist sellepärast, et neid kiusatakse taga Äh, ärgem me äh, omavahel pagulasi ära segagem, jah, on majanduspõgenikke. Äh, kui te elate kehvades oludes, jah, siis tõepoolest ainult sellepärast ei ole teil põhjust tulla Euroopasse siia jääda. aga me ei pea suhtuma nendesse inimestesse, et kui barbaritesse või kurjategijatesse, ka need inimesed on õnnetud inimesed ma ütlesin, et tarade ehitamine ei ole hea lahendus. ma lisaksin siia juurde. miks? Äh, mõned arvavad, et on võimalik ehitada müüre Euroopa Liidu liikmesriikide vahele. miks liikmesriikide vahel, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel äh, kedagi enam ei häiri tarade ehitamine? minu jaoks on see olukord uskumatu, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ehitavad teatud liikmesriigid tarasid Euroopa Liidu sisepiiridel. Ähm, mis siis saab Euroopast, kui kõik hakkaksid nii tegema, see oleks Euroopa lõpp äh, ja äh, ilma häbenemata peame me avalikult kritiseerima neid valitsusi, kes seda teevad mõned teist äh, kritiseerisid Euroopa Liitu sellepärast, et Euroopa äh, Liit ei ole suutnud äh, kiiresti otsuseid langetada, tahaksin siin meelde tuletada, et ülemkogu toimus kahekümne kolmandal septembril ja Euroopa Parlament hääletab viieteistkümnendal oktoobril juba täiendavate eelarvevahendite üle. mitte kunagi varem ei ole otsuseid langetatud nii kiiresti Äh, kui praegu äh, ning äh, nõukogu, komisjon ja parlament võivad selle üle olla uhked. kui me suudaksime alati nii kiiresti tegutseda kui praegu, siis oleks Euroopa palju paremas seisus. Te kritiseerisite teatud liikmesriike, jah ja kõiges süüdistatakse ka Euroopat, ärge kogu aeg öelge Euroopa, Euroopa Liit Äh, või Tusk või Juncker, ütelge, et teatud liikmesriigid äh, ei ole suutnud langetada neid otsuseid, mida on vaja äh, langetada, ärge kritiseerige Euroopat, kritiseerige neid liikmesriike, kes takistavad meile tegutsemast. ja ärge kritiseerige minu sõpra Tuski. mina olen tunnistajaks kuidas Äh, äh, toimus ülemkogu, kui mõned liikmesriigid takistasid ülemkogu presidendil edasi minemast nii kiiresti, nagu ta oleks soovinud. ärge kritiseerige ülemkogu presidenti, sellepärast et tema tegi kõike selleks, et kiiresti edasi liikuda, kritiseerige neid liikmesriike, kes teda takistasid. pealegi me peaksime tulema alati tagasi ühe olulise teema juurde, mina Äh, äh, äh, minu jaoks on väga oluline see, et usuline te,, usulised tegurid, et filosoofilised tegurid on Euroopas muutunud väga oluliseks. me ei saa, ei tohi öelda, et kuna me oleme kristlased, siis me ei soovi oma mandril näha teisi uske, see ei ole Euroopa Euroopa on sallivuse kants ja meil on äh, vaja äh, äh, võidelda sallimatusega. ja nüüd räägiksin ka Türgist mõnedel on täiesti õigus, kui nad ütlevad, et me oleme eile Erdoganiga teatud äh, Äh, piire ületanud. me oleme üritanud äh, Türgiga saavutada mingit kokkulepet pagulaste küsimuses, see on äärmiselt oluline mitte ainult Kreeka jaoks, vaid kogu Euroopa jaoks. aga me kõnelesime ka teistest küsimustest. Äh, me ei ei ole kõiges Erdoganiga nõus olnud, loomulikult on meil probleeme, ka neid probleeme, millele parlamendiliikmed viitaksid, on probleeme, kus me oleme eriarvamustel, aga ma olen siiski kindel, et Türgi kuulub turvaliste riikide hulka ja kui mõned riik-, arvavad, et eh, siis, et see ei ole, siis vaadake, millised oled tagajärjed, kui me võtame Türgi ära turvaliste riikide nimekirjast. Eh, mõelge selle üle järele Äh, et kas me tõesti peaksime seetõttu lõpetama äh, Türgiga igasuguse suhtlemise? me äh, loodame ju Türgi abile. meil on väga oluline, et Türgi tegutseb ühiselt Euroopa Liiduga ja loomulikult oma arutelusid teatud teemadel me ei saa lõpetada, aga me ei saa kindlasti Türgit võtta ära turvaliste riikide nimekirjast meil äh, toimusid äh, härra Erdoganiga tõesti tõsised mõttevahetused ja me oleme äh, Türgiga tänulikud, seal on ikkagi üle kahe miljoni pagulase ei, me oleme tänulikud, et Türgi nendega tegeleb. see on Türgi jaoks väga suur koormus. meie räägime siin saja kuuekümne tuhande pagulase solidaarsest ärajagamisest Euroopas. Türgis on pagulasi kaks koma kaks miljonit Äh, need on tulnud, äh, ma ei hakka rääkima siin äh, Liibanonist ja Jordaaniast, vaadake, milline on seal pagulaste hulk. niisiis me peaksime käituma mõistlikult, me olema pika protsessi alguses ning seetõttu on meil vaja sellist alalist süsteemi pagulaste jagamiseks Euroopas ja meil on vaja ka legaliseerida sisseränne Euroopasse mina olen pärit väiksest riigist, äh, Luksemburgist, kui kõik mõni ei peaks teadma. ma äh, kasvasin üles koos itaallaste, portugallastega. Äh, Luksemburg on üks Euroopa Liidu rikkamaid riike. ilma itaallaste ja portugallastega ei oleks see väike riik saanud selleks, mis ta täna on. nii et, et sisseränne toob jõukust aitäh, äh, president Juncker ja nüüd saab sõna äh, härra Tusk. ja koosolek, istungit hakkab juhatama härra Tajani. suur tänu, härra president kõigepealt tänan Jean-Claude'i selle toetusavalduse eest, kuid loomulikult me oleme äh, täna parlamendis ja ootame kriitikat. ma ei ole tulnud siia, et te aplodeeriksite minu tegevusele, see on meie töö, me peame olema äh, tugevad, kui me soovime olla poliitikas. ja selles kontekstis peavad asjad olema selged. suur tänu selle arutelu eest ja ma usun, et pärast tänast arutelu oleme jõudnud selgele arusaamisele, et see probleem endiselt on lõhestanud eurooplased ka liikmesriike ja ka Euroopa Parlamenti. kuid äh, samaaegselt mul tekkis tunne, et täna on siiski avanenud võimalus ühise lähenemise järele ja see võimalus on palju suurem kui paar nädalat tagasi. mul puuduvad illusioonid, mul on siiski ka omad kahtlused, et äh, selle juhtumi lahendamisel ei ole kergeid võimalusi, arvestades selle nähtuse mastaapsust mis on kõigist eelnevatest juhtumitest palju suurem. ja seetõttu äh, emotsioonid keevad ja mitte ainult teie kojas. kõigepealt sooviksin rõhutada arvestades selle nähtuse mastaapsust, on see kujunenud äärmiselt unikaalseks ja seetõttu pole lihtsaid teid. täna me räägime tegelikult umbes seitsmekümnest miljonist eh, siseriiklikust põgenikust maailmast ja suurem osa nendest on Aafrika, Euraasia riikides, seitsekümmend, seitseteist miljonit kui me räägime afgaanidest, umbes kolm miljonit afgaani on teel teistesse riikidesse, Pakistani, Iraani, Iraaki, Türgisse. mõned on jõudnud juba Euroopasse, kolm miljonit. ja me peame olema teadlikud sellest, et võib-olla mitte kõikide jaoks, vaid suurema osa nende jaoks võib Euroopast saada lipp, lõppsiht. meil on umbes kaheksa miljonit äh, riigisisest põgenikku Süüriast, kolm miljonit süürlast Türgis, Jordaanias ja Iraagis. Äh, sada, sadu tuhandeid potentsiaalseid pagulasi Jeemenist. seetõttu antud olukorras ei ole kerge tegutseda ja seetõttu mõned Euroopas on muutunud närviliseks. Äh, me tunneme hirmu ja ma mõistan, miks, sest see on meie jaoks uudne olukord. pagulased ei ole küll uudne probleem, kuid see ulatus, see uus mastaapne väljaränne on puudne nähtus ja mõndel liikmesriikides puuduvad kogemused selliste probleemidega. seetõttu on tunded praegu väga pingul. ma ei saa nõustuda teesiga, et enamus pagulastest on nende sotsiaalsed pagulased. eelkõige tänapäeval on raske vahet teha pagulaste ja sisserändajate vahel, sest tegelikult kõik nad põgenevad vaesuse, sõja, nälja eest ja seda samaaegselt Afganistanist, Süüriast ja teistest riikidest. ja see on ka põhjus, miks ma arvan, et, et see olukord on meie jaoks muutunud eriti raskeks me peame neid kohtlema kui potentsiaalsed varjupaiga taotlejaid. enamust neid, võib-olla mitte kõiki. teiseks, see uus konflikt, see sõda Süürias. on selline, et eh, see võib laieneda ülemaailmseks konfliktiks, kuna mõned suurjõud on juba sekkunud sellesse konflikti Süürias. ja ma ei kahtle, et praegune olukord on piisavalt halb ja võib kaasa tuua uue põgenike voo Süüriast. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et hinnanguliselt me eeldame täiendavalt kolme miljonit Süüria pagulast kes on juba teel Aleppost ja Aleppo kanna-, piirnevatest, piirnevatelt aladelt. kolmandaks, olukord on raske ka seetõttu, et, et neil puuduvad sellised tõsiseltvõetavad mugavad partnerid. me peame tegema koostööd teiste riikidega sel põhjusel, näiteks Türgiga ja ma mõistan, miks mõned äh, meist suhtuvad äh, kriitiliselt Türgisse, aga teisalt, kui me soovime selle probleemiga rinda pista, siis Türgi on selles ettevõtmises oluline partner. kas me tahame täna Türgile õppetunde jagada või soovime Türgit võita oma leeri, et lahendada pagulaste probleem? ma tean, et see on üsna dramaatiline dilemma, kuid täna me oleme kohustatud selle dilemma lahendama. ja institutsioonide arvamus on, et me peame üritama tegema koostööd Türgiga, sest teist valikuvõimalust meil täna ei ole. kui te vaatate ringi, siis meil on ka palju raskemaid partnereid kui Türgi Türgi ei ole sugugi lihtne partner, kuid äh, antud kontekstis, kui me räägime Euroopa Liidu naabrusriikidest, on see parim võimalikest. loomulikult me peame kaasama sellesse ka liikmesriigid ja seetõttu ma olen kindel, et järgmine ülemkogu saab olema pühendatud samuti sellele küsimusele. ja ma loodan, et tänane arutelu parlamendis saab olema inspiratsiooniallikaks mõningate riikide juhtidele, liikmesriikidele ja ma olen kindel, et te mõistate, mida ma öelda tahtsin. nüüd eh, küsimus eh, parlamendi Poola esindajalt härra Olbrichtilt, mida on võimalik koos ette võtta ja mida me peaksime liikmesriikidena ise tegema. üks asi on selge täna. mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei saa üksinda vastu võtta ning osutada abi kõikidele saabuvatele pagulastele ja seetõttu on meil see ümberpaigutamise süsteem samal ajal näeme, et ükski liikmesriik, mis asub meie välispiiridel, ei suuda toime tulla selle pagunit, pagulaste sissevooluga ja mõlemad nähtused vajavad meie ühist lähenemist, lähenemist ja me peaksime hoiduma teistele näpuga näitamisest ja peaksime mõtlema sellele, et eurooplastel lasub ühine kohustus meie välispiiride kaitsel. me näeme täna selgelt, et, et see erakorraline vastutus ja koorem ületab liikmesriikide suutlikkust. see toob kaasa revolutsioonilise pöörde meie mõttemaailmas, kuid me peaksime jätkama seda revolutsiooni nii-öelda ja Euroopa peaks võtma äh, endale kohustuse kaitsta oma välispiire ja tegeleme selliste küsimustega nagu pagulaste laagrid ja kiirregistreerimiskeskused nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat aidates kaasa nende probleemide lahendamisele ka väljaspool Euroopat ja see on oluline ülesanne kõikide Euroopa institutsioonide jaoks. suur tänu! Thank you very much! suur tänu, president Tusk, suur tänu, president Juncker, nende sõnavõtutest ja palju rohkem selle eest, et te tegutsete aktiivselt selle raske küsimuse lahendamisel.